on. Ah kallid kolleegid, ma avan eelarvekomisjoni istungi ja ma tahaksin tervitada siin soojalt meie külalist, külalisi tähendab härra Sassooli ja härra Viilandid, asepresidendid mul on väga hea meel, et te olete siin kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest rääkima ja tere tulemast ka peasekretär Vellele, kes osales ka kaks nädalat tagasi meie koosolekul selleks, et äh, rääkida siis esimestest äh, aspektidest uue eelarve puhul. kallid kolleegid, me võtsime hiljuti äh, teadmiseks vana kolleegi meie seast lahkumise härra Stavraki, Stavrakakis sotsiaaldemokraadide seast, äh, lahkus meie seast äh, hiljuti ja ta oli Solidaarsusfondi raportöör, äh, oli eelarvekomisjonis oma fraktsiooni koordinaator, istus ka regionaalkomisjonis. härra Stavrakakis on teinud ära väga suure töö ja viis äh, eelarvemenetluses sisse suure äh, muutuse. meie jaoks on tegemist suure kaotusega ja ma edastaksin kaastunde avaldused äh, tema perele ja lähedastele kallid kolleegid, mis nüüd puudutab kolmekümne esimesel märtsil toimuvat seminari kõigepealt. see seminar hakkab pihta varahommikul ja lõpeb pärastlõunal hilisel pärastlõunal. ja minu meelest toimub see konverents väga-väga olulisel hetkel. see eh, peaks viima meid eh, selleni, et me vaatame väga kriitiliselt üle selle, kuidas me oma tööd teeme, kuidas eelarvemenetlus üldse välja näeb räägime sellest, kas eh, see raha, rahva raha, mida me kasutame, kas seda tehakse ka niimoodi, et sellel on Äh, lisandväärtus ja et kas me käime ühes samm, ühte sammu reaalsusega, äh, nende, kas oleme nende probleemide kõrgusel, mille me peaksime lahendama ja kas me teinekord äh, ei ole niinimetatud inertsuse ohvrid, et me lihtsalt jookseme sabas sündmustel ja mõtlen siin peaasjalikult siis üleilmastumise fondi rahadele ja nii edasi ma loodan, et äh, meid äh, osaleb sellel kolmekümne esimesel märtsil äh, toimuval kohtumisel palju. ja see on minu jaoks väga-väga oluline seminar, nii et ma loodan, et kõik osalevad ma nüüd kujutan ette, et te olete päevakorraga nõus, et vastuväiteid ei ole sellele, mis siin on kirjas. ja samamoodi võtame vastu kahekümne kuuenda veebruari protokollid, kas kellelgi on midagi selle vastu, tundub, et mitte, seega on need ka heaks kiidetud. ja läheme nüüd edasi ja jätku, järgneb siis arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi eelarve kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve osas ja annaksin sõna meie raportöörile härra Dupreile. suur tänu härra esimees. ja ma tahaksin tänada selle võimaluse eest täna rääkida sellel teemal, sellepärast et aeg jookseb ja eriti meil ei olegi aega veel jää-, enam jäänud sellest, et rääkida kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest aprilli lõpuks, peame me oma seisukohad välja ütlema ja üldiselt siis jah, tuleb ära teha üsna palju veel tööd. ma tuletaksin kolleegidele meelde, et me peame välja selgitama jah, oma seisukohad, aga me peame hakkama läbirääkimisi pidama ka juhatusega, sellepärast et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve parlamendi eelarve on siis kokkulepe parlamendi presiidiumi, juhatuse ja meie komisjoni vahel, nii et kui täna me oma arvamuste vahetuse lõpetame, siis peaks olema välja kujunenud äh, need seisukohad, millega me siis läheme äh, aruteludesse juhatusega äh, töödokument peaks teil olemas olema ja kui te olete selle läbi lugunud, lugenud, siis äh, ei üllata teid äh, see, mis sinna raportisse saab sisse tulema. tuletaksin teile lihtsalt meelde, et äh, üldiselt rääkides üldsätete osas on minu jaoks, minu jaoks väga oluline, nimelt see, mis puudutab personali eelarvet Äh, igasugused värbamised tuleb teha äh, selleks, et äh, tõsta Euroopa Parlamendi suutlikkust eelarve menetleva organisatsiooniga, me oleme kaasmenetlejad ja me peame värbama piisavalt inimesi selleks, et me saaksime oma teed korralikult teha. teine element, jällegi üks üldine märkus arvestades seda, et väga paljudes liikmesriikides äh, on eelarved tugeva surve all, äh, mõned, äh, mõnedes riikides on olukord tõesti väga-väga raske, ma ei hakka nimetama, millised riigid, aga Lõuna-Euroopas on riike, kes on väga suurtes raskustes ja selles kontekstis Euroopa Parlament peab olema eeskujuks teistele, peab näitama rahvale see, et need eelarvevahendid, mis meie käsutuses on, on kõik vajalikud ja et, äh, et me ei ole siin mingisugused oportunistid äh, või ei ürita ära kasutada kuidagi äh, kurjasti rahva raha ja usaldust. ja siis veel, meie eelarves on mõned kulutused, näiteks personalikulud, parlamendi personalikulud, mi-, mida ei saa muuta, sellepärast need on paika pandud liikme statuudiga ja liikme statuut näeb ette teatud asju, näiteks indekseerimine ja nii edasi. ja kui me seda indekseerimist, mis on ette nähtud, läbi ei vii, siis äh, viiakse meid Euroopa Kohtu ette ja me peame maksma siis pärastpoole. ja statuut, põhikiri näeb ette eh, teatud perioodilisi palkade kohandamisi eh, ehk teisisõnu see, mida nimetatakse inglisekeelse terminiga upgrading. Eh, minu doku-, töödokumendis on sees ka järgmine punkt, aga ma viitaksin sellele sellegipoolest. nimelt see ettepanek, mis ma olen teinud ja mis ma loodan, et millega komisjon on nõus, nimelt Euroopa Parlamendi eelarve siis kaks tuhat kuusteist peaks olema põhimõtteliselt äh, siis kusagil kahekümne protsendi peale halduskuludest üldse Euroopa Liidus, äh, arvestades äh, finantsraamistikku, siis mulle tundub, et see on täiesti reaalne eesmärk, et me jääksime selle kahekümne protsendi piiresse, nii et see on minu meelest saavutatav, nii et kõigepealt et me oleksime, et meie eelarve oleks siis halduseelarves kuskil kakskümmend protsenti ja teiseks äh, nüüd, mis puudutab ähm, äh, eelarve suurenemist võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist, äh, siis ma teeksin teile ettepaneku, mis minu meelest on tasakaalus. kasvumäär aastal kaks tuhat kuusteist võrreldes viieteistkümne aastaga tuleneb kahest faktorist, kõigepealt Äh, jooksvad kulud, nagu mina neid nimetan, noh, need kulud, mis kogu aeg äh, ikka ja jälle äh, meil on, personalikulud, koristuskulud, lähetuskulud, ühesõnaga need jooksvad kulud. ja ma tahaksin, et jooksvate kulude tõus jääks alla kahe protsendi aastal kaks tuhat kuusteist. ja lisaks sellele lisaks sellele kahele protsendile näeme me ette erakordse, erakordse, ma rõhutan, tõusu katmaks äh, äh, turvalisuse ja julgeolekuga seotud äh, kulude katteks ehk teisisõnu parlamendihoonete turvamine, selles osas tuleb teatud muutused läbi viia ja see maksab raha. nimelt on tekkinud uued teatud ohud ja öö, vaadatakse üle ka terve turvapersonali töökorraldus üldse, seda ei ole kümme-viisteist aastat tehtud, nüüd tuleb seda teha ja üsna mitu märgukirja on olnud selle kohta, et Euroopa Parlamendi infosüsteemide turvalisus näiteks tuleb ka võtta siis äh, kirbule ja teisisõnu äh, on meil siis sellist kaks konkreetset arvet, äh, nimelt siis jooksvate kulude puhul kahe protsendi suurune tõus või alla kaheprotsendine tõus ja siis seesama turvasüsteemide ja julgeolekute arve nii-öelda. olen olnud mitteametlikult ühenduses ka parlamendi juhatusega ja Äh, sinna erakorralise summasse tuleks võib-olla sisse ka kirjutada teatud hoonete äh, eest tasumine, ilmselt peasekretär sellest räägib ise, ise mina ei ole praegu pannud äh, seda oma ettepanekusse sisse, juhatus on aga öelnud, et ilmselt tuleb sellega arvestada, aga meie parlament siis peab ise otsustama, et kas äh, Äh, taotlused ühe või teise hoone jaoks on põhjendatud ja selle otsuse lahendab lõpuks vist juhatus äh, koos meiega aruteludes. ja nüüd siis erimeetmed. kõigepealt, mis puudutab äh, parlamendi töö prioritiseerimine, on tehtud konkreetne ettepanek, et tuleb tõsta haldussuutlikkust parlamendi komisjonide sekretariaadis äh, erikomisjonide sekretariaatides ja eriti kontrolli osas tehti juba väga suuri samme viima- selleks et aidata öö, äh, tõsta meie suutlikkust kaasmenetlejana just nimelt sekretariaatides teadlik äh, vabandust Äh, pädevuse tõstmist, on, on mõned ähm, aspektid, kus see töö ei ole veel ära tehtud, äh, ilmselt peasekretär räägib. meie suhtumine on natukene teistsugune kui juhatuse oma. Äh, meie arvame, et nii palju kui võimalik, peaks seda pädevust tõstma, liigutades inimesi sinna, kus nad kõige paremini sobivad, aga vaatame, mis ütleb juhatus, nemad on võib-olla huvitatud kahekümne uue inimese värbamisest ja nüüd eh, veel, mis puudutab seda prioriteeti eh, töö parlamendis, eh, siin võib tekkida mõned tüliõunad kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves. nimelt sekretariaadi tasud siis ehk nimelt parlamendisaadikute assistendid ja Äh, koduriigi assistendid, sellega võib tekitada kolm probleemi. peasekretär tegi ettepaneku ja ma arvan, et meie komisjon peab selle ettepanekuga olema nõus. nimelt äh, äh, tegelikult üldse see sekretariaadi tasu termin kui selline on väga hägune te termin. me ei, see jätab teinekord sellise mulje, et, et me võime seda raha kasutada ükskõik milleks ja üldse sugugi mitte inimeste värbamiseks. nii et see kontseptsioon, kontseptsioon või see nimetus äh, ei ole minu meelest õige ja öö, äh, ma kutsuksin siin üles teid näitama üles loovust, et võib-olla leiame mingisuguse uue nimetuse sellele, mis oleks selgem ja oleks kohe aru saada, milleks neid rahasid kasutatakse, et vältida igasuguseid kõhklusi kellegi seas. teiseks öö, äh, Äh, nüüd järgmine asi, mille osas ma ei ole veel äh, äh, kindlat otsust langetanud, mõned fraktsioonid on palunud, et need nimelt personalikulud, et neid, need summad võiksid olla suuremad ja siis on teisi poliitilisi jõude, kes ei ole sellega üldse nõus, ehk teisisõnu parlamendisaadiku isiklik ümbrik, äh, selles osas me ei ole kokkuleppele jõudnud. kolmas väga delikaatne punkt on see, et me peame leidma tasakaalu akrediteeritud assistentide ja koduriigi assistent, assistentide vahel. ma ei tule tagasi nende arvude juurde, millest me juba varem oleme rääkinud. Ähm, need näitajad olid äh, minu meelest väga kõnekad ja minu ettepanek on ja see on punktis neliteist äh, minu raporti eelnõus sees me palume, et peasekretär esitaks ettepaneku juhatuse otsuseks nii kiiresti kui võimalik, et see otsus langetatakse juhatuses, sest see on juhatuse otsus ja me loodame, et see lõppotsus jõustuks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses ma täpsustan, et eelarvemenetlus annab meile võimalused äh, luua teatud tingimused, äh, kus äh, juhatus saab sundida nendest tähtaegadest kinni pidama, mis meie oleme ette kirjutanud, nii et meil on vahendeid kodukorra järgi tagada see, et tõesti need tähtajad, mille meie välja käime, nendest ka kinni peetakse. järgmine prioriteet, turva ja julgeoleku küsimused, sellest ma natukene juba rääkisin ma olen sellest rääkinud vastutavate asepresidentide ja peasekretäriga ja ka variraportööridega ja minu meelest on väga oluline, et peasekretär esitaks meile üldise ülevaate selle kohta, mismoodi siis hakkab ette nägema see uus turvasüsteem selleks, et kaitsta nii hooneid reaalseid kui ka siis, kuidas tagada küberjulgeolek kui minu kalkulatsioonid on õiged, siis äh, kahe turvasüsteemi, nii hoonete kui ka siis küberjulgeoleku äh, jaoks äh, vist seitse miljonit eurot peaks lisaks erakorraliselt kulutama sellel aastal selleks, et need asjad saaksid korra, korda. ja kolmandaks juhatus võib-olla esitab äh, siis nagu ma ütlesin, selle taotluse, et me peaksime äh, ette nägema lisakulusid näiteks hoonete puhul äh, Luksemburis. ma arvan, et meie komisjon ei saa selle koha, selle kohta mitte mingisugust seisukohta, kui meil ei ole konkreetset ülevaadet keskpika ähm, perspektiivi kohta, et mida me üldse kavatseme teha parlamendina ja teiseks, kui meil ei ole konkreetseid ülevaateid selle kohta, milline olukord on ja et mida üldse on tehtud selleks, et tagada kaadhoone valmimine Luksemburgis, et härra peasekretär, ma paluksin, ma kordaksin seda, mis ma ütlesin varem, et ma paluksin teil siis keskpikka perspektiivi selle kohta, milline on olukord parlamendihoonetega ja siis äh, äh, kuidas rahastatakse Kaadi hoone ehitamist, nagu ma aru saan, see oli üsna keeruline skeem äh, ja siis me saaksime võib-olla langetada natukene lihtsamalt oma seisukoha lisavahendite osas ja mis nüüd puudutab kommunikatsiooni, minu meelest oleks väga oluline, et meieni jõuaks ülevaade selle kohta, et kuidas millise väärtuse andis äh, nende vahendite kulutamine, mida kasutati äh, valimiskampaania ajal eelmisel aastal. Äh, need, mind väga huvitab see, et mida, mis mõju üldse rahval oli see nendel summadel, mis kulutati valimiskampaania ajal, see huvitab mind isegi rohkem kui hoonete poliitika vist. Strasbourgis täiskogu ajal nõudsid kolleegid Äh, seda, et äh, oleks rohkem meil kaameramehi ja raadio, raadioinimesi täiskogus, et praegusest meeskonnast ei piisa lihtsalt. aga nüüd personali küsimused. me ütleme siin raportis, et, äh, et välja arvatud poliitilised fraktsioonid, siis muu personali osas üritame jääda selle viie protsendi kärpe juurde ja viiskümmend seitse kohta peaks siis kusagilt vaha va,, vabaneb nüüd, inimesed lähevad pensionile ja nii edasi. ja me ei, me ootame praegu veel äh, peasekretäri raportit julgeolekumeetmete kohta äh, ja seega me praegu ei saa heaks kiita seda taotlust, et võtta tööle kakskümmend viis uut turvainimest ja nüüd äh, seesama puudutab ka sekretariaate, komisjonide sekretariaate, äh, peasekretär on öelnud, et umbes kakskümmend inimest peaks võtma tööle, aga enne kui me langetame otsuse nende värbamiste kohta, peaks meil olema siiski mingisugune uuring äh, selle kohta, et kas ei oleks võimalik praegu inimesi lihtsalt ümber tõsta sinna, kuhu kuhu nad võib-olla paremini sobivad, nii et äh, nii palju siis minu raportist praegu, nii palju sellest, mis on selles äh, praeguses faasis kirjas. mul on väga hea meel äh, teile see täna siin esitada. suur tänu, Jad, selle ülevaate eest nende kohta, selle kohta, milline võiks välja näha kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve dans lequel ils ja äh, selle ülevaate eest, millises raam, raamistikus äh, soovis ta seda näha, meil on oma e-, eesmärkid ja prioriteetide plaanid. palun nüüd on, et sõna võtaks siin ähm, sõna kolleegidele, härra Sassoonile, kas ta soovib ja praegusel hetkel juba midagi öelda, härra Sassooni? suur tänu, esimees sooviksin rõhutada, et äh, aseesimeeste, peasekretäri ja raportööri vahel toimus äh, väga tubli koostöö ning äh, on näha seda ka selle eelarvepoliitilistes suunistes, kuid kuidas teha nii, et see institutsionaalne masinavärk võimalikult hästi toimiks. kõigepealt eelarve suurendamine raportöör ütles väga hästi, kaks protsenti e, jooksvate kulude jaoks. ning uus teine eelarverida e, eelnenägematute kulude jaoks. eriti e, puudutab see julgeoleku turvalisusega seotud kulusid, meil on kakskümmend kaheksa hoonet ja äh, kõik neist on haavatavad, rünnatavad. et ei toimuks meie hoonete eh, nii-öelda militariseerimist, peame investeerima eh, infrastruktuuridesse, selleks on aga vaja vahendeid. ning raportöör on selle hästi eh, kokku võtnud artiklites kuusteist ja seitseteist sama oluline kui seegi punkt on küberturvalisuse ja artikkel kaheksateistkümne küsimus. Äh, artiklis kaheksateist on öeldud, millised on need aspektid, äh, mille osas äh, peab sekkuma. nagu seda raportöör väga hästi ütles, Euroopa Parlamendi õigusloomeline masinavärk peab toimima. sellega seoses on oluline, on väga tähtis eh, delegeeritud õigusakte eh, rohkem mõjutada, sest eh, need on meie jaoks kõige olulisemad, see on osa meie õigusloomelisest tööst, kui me ei soovi hakata olemast kaasotsustusmenetluse oluline kaasarääkija, siis <clears throat> tuleb seda küsimust tõsiselt kontrollida sest on selliseid komisjone, mis tegelevad umbes neljasaja delegeeritud õigusaktiga ja need on mainitud raporti artiklites kaksteist, kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse. nüüd, mis puudutab äh, kokkuhoidu. taaskord räägime poliitiliselt väga õrnal teemal. peame endiselt äh, kulude kontrolli jätkama, nagu seda otsustas äh, parlamendi viimane koosseis. samas peame rõhutama ka seda, mida meie saame lisada, seda ütles ka raportöör väga hästi. null koma viis protsenti, see null koma viis protsenti äh, varusid. selle eelarve puhul see null koma viis protsenti on viisteist miljonit nelisada tuhat eurot, mida me hoiaksime kokku e, näiteks kat-, e, e, hoone intresside puhul. ning nüüd, mis puudutab meie töötajaid, siis eh, peame eh, edasi töötama samas vähemate ehm, töötajatega võrreld-, perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. viiskümmend seitse töökohta kaovad ära, see hoiab kokku miljoni kaheksasada tuhat eurot nüüd, äh, mis puudutab sekretäriaadi jaoks mõeldud assigneeringuid, äh, siin ei ole tegemist mingisuguse palgaga, see ei ole äh, raha, mis on saadiku käeulatuses, vaid see, sellega ei tohi tekitada ähm, arusaamatusi, see on raha, mis on mõeldud parlamendi töö finantseerimiseks. praegusel hetkel ei ole tegemist individuaalse äh, Ehm, eh, saadiku sissetulekaga, vaid tegemist on fondiga, mille eest makstakse näiteks parlamendi assistentide ehm, palku. ja praegusel hetkel on sellel teemal käivitatud ka arutelu. sellega peavad tegelema fraktsioonid, võttes arvesse, millise poliitilise mõjuga arutelu selle kõige tagajärjel tekib. tegemist on aruteluga, millest on avatud kõigi äh, Ähm, fraktsioonide jaoks erinevad äh, arvamused on praegusel hetkel esile kerkinud, äh, majanduslik pädevus on äh, ähm, juba tõendatud ja poliitiline nägemus on, sõltub juba fraktsioonidest. assistendid, kes töötavad koduriikides, see on äärmiselt oluline teema, on olukordi, mis on täiesti aktsepteerimatud on selliseid saadikuid, kes palkavad kümneid ja kümneid assistente ning äh, neil pole ei Strasbourgis ega Brüsselis ainsatki assistente, see ei sobi, nii ei saa. ning äh, see on äh, seotud peatükiga, mis meie kodukorras on seotud assistentidega. me peame ühest küljest respekteerima nende tööväärikust, teisest küljest aga samas äh, ei saa ka väita, et see on nüüd see, mis tingimata äh, võimaldab parlamendil töö tegemist. me peame tegelema siia äh, akrediteeritud assistentide küsimusega ning koduriikides akrediteeritud assistentide küsimusega. Ähm, see küsimus tuleb üle vaadata, aga peasekretär peaks sellele oma heakskiidu andma. sooviksin korrata järgmist praegusel hetkel algab meil uus nii-öelda periood peale ja see on seotud selle ettepaneku esitamisega, see ei ole nii-öelda seesmine ehm, et siseettepanek, vaid see on kõik seotud ju ka meie valijatega ja eh, peame me eh, kõik selgeks tegema, et see masinavärk siin peab toimima, kuid eh, mõningad kärped, mõningane kokkuhoid on siiski väga vajalik. suur tänu teile äh, järgmisena härra Vilan. Ähm, suur tänu. ma saan öelda sama, mida ütles eelkõneleja, suur tänu raportöörile. raportöör on siin jaganud äh, kaheksa osaks äh, jooksvad kulud ja teise osal siis sellised ettenägematud kulud või lisakulud, mis veel tulevad. ja siin äh, teises osas räägitakse ka eelmistel aastatel ette võetud äh, projektidest. praegu on meil jällegi ettenägematuid kulusid äh, tekkinud ja loomulikult juhatuses on ka räägitud sellest, et turvalisus, siin hoonete turvalisus ja julgeolek mõlemad peavad olema tagatud ja see on väga paljutähenduslik väljakutse meie jaoks. ning äh, seetõttu ma sooviksin, et me ei räägiks siin turvalisusest ainult selle sõna läbi, vaid me räägime ikkagi turvalisusest ja julgeolekust, ohutusest. nii et äh, siin äh, artikkel kaheksateist, mis räägib siin küberturvalisust äh,, ma arvan, et äh, kui me räägime üldiselt juurve ju, turvalisusest ja julgeolekust, siis äh, peamiselt äh, räägitakse hoonetest, aga meil on vaja praegu siin virtuaalse või küberturvalisuse ja reaalse füüsilise maailma turvalisuse vahel luua silda, seda ei ole praeguseni väga palju tehtud, siia on aga investeeringuid vaja ja viimase viie aastate, viie aasta jooksul ITEK on juba sellega hakanud ka tegelema. aga see tähendab ka, et personalikulud kasvavad. me oleme omaenda äh, turvasüsteemi äh, loonud, aga see tähendab äh, meie jaoks ka edasist julgeoleku või turvalisustasand kollane praegu, me ei tea täpselt, kuhu me edasi liigume edasi tekib küsimus, kas me tahaksime politsei äh, meie maja ees või sees, kas tegemist on äh, vormikandjatega või mitte, kas äh, need on inimesed, kes kannavad relva või mitte. see tähendab väga konkreetseid otsuseid meie personali jaoks ja see tähendab konkreetseid kulusid. kui ma võrdlen siis Saksa riigipäeva julgeolekuga meie turvatingimusi, siis kaks täiesti erinevat struktuuri ma arvan ka, et meil on vaja ka äh, väljaspoolt abi kas pool aastat või kolmveerand aastat, sellepärast et ma ei arva, et praegustest oludest suudame me sellist äh, täppisteadmist välja arendada, mis meie hoonete turvalisust ja julgeoleku tagamist äh, võimaldaks ise korraldada ja meil on muidugi vaja ka reaalseid olukordi väga konkreetselt hinnata. nii et kõik need eesmärgid ulatuvad välja ka aastasse kaks tuhat kuusteist nii et me ei pea rääkima mitte ainult äh, lühiajalistest äh, investeeringutest ja ootustest, vaid ikkagi analüüs äh, pikemaks ajaks ja me peame vaatama siin kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist eelarvepunktid ka, viima selle, sellega vastavusse. esimese osa artikkel kümme ma arvan, et kulutõhus kulukohustuste korraldamine äh, Eh, siin me jõuame ilmselt kokkuleppele, raske eh, küsimus see on, kolleeg Dubreva viitas sellele, et me peame küsima, kuidas Äh, parlamendiliikmetele personali poolt on äh, toetus äh, tagatud, kui palju on personaliliikmeid. ma ütleksin, et Lissaboni Euroopa ei ole veel kohale jõudnud, see tähendab tegelikult väga suurt töömahukust delegeeritud ja rakendusaktide vahel. ja siin ei ole küsimus, et kas tööd teha või mitte, vaid küsimus on, et kas me teeme tööd või me teeme halvasti seda tööd. nii et jah, tõesti äh, Äh, väga lihtne on äh, kulda äh, liivaterade vahelt välja sõeluda, aga küsimus on, kuivõrd suured need kullatükikesed on, kui me tahame kõik kätte saada, kui me sõeluma hakkame ja kui me seda parlamendiliikmele teha tahame, siis ei ole mitte ainult komisjonides oluline lugeda kõik need tekstid ja dokumendid läbi, kui me ei taha, et ainult fraktsioonid äh, sellega tegelevad, kus seal ka töötajatel on rohkem äh, teha. kui me tahame seda ka korralikult formuleerida, mingid otsused võtta, siis peab olema ka liikmes, äh, parlamendi liikmete kabinettides olemas inimesed, kes aitavad need otsused ja põhimõttelised punktid, mis on vastu võetud, ka konkreetselt töösse panna mis puudutab eelarvet, siis eh, sekretäriaadi osas mul on siin väiksed kahtlused, kas siin kohtade ümberjagamine eh, või inimeste liigutamine siin aitaks. nii et, eh, aga selles sõnastuses, mis meie ees on praegu, on see ka üsna lahti jäetud. meil on vaja praegu liikmes, liikmetele anda rohkem toetust põhimõtteliselt eh, igal parlamendiliikmel oleks eh, kolmas eh, moodul võimalus saada rohkem büroopinda, nii et see küsimus, kuhu need kaastöötajad panna, kukub ära. aga me vaatame omaenda kalendrit, pakume võimalust äh, jagada tööd paindlikumalt, äh, võtta ette asju ka kodus ja koduriikides, aga ma arvan, et ka meie enda kojas on meil vaja tööd äh, korraldada paindlikumalt. Äh, mõningad formaalsed asjad kuuluvad ka siia juurde, siin raportöör juba rääkis kohalikest akrediteeritud ja koduriigi assistentidest parlamendi eh, teenuste paketi juurde, see kuulub nii-öelda fraktsiooni teenuste juurde ka. küsimus on nüüd, kuhu paigutame siin parlamendi liikmed ja kuhu eh, liigitame me nende parlamendi eh, liikmete personalivajadused, nii et mitte ainult sekretäriaadist ei räägi me, vaid ka võib-olla peaksime paremaid sõnu siin kasutama selles osas. siin fraktsioonid on teada mõningad kinnitavad veel kanda ja äh, mõnede fraktsioonide osas ei ole veel kindlaid positsioone äh, siin formuleeritud. aga me oleme juba neli aastat äh, sekretäriaadi lisakulud külmutanud. siin üks aspekt, mikspärast oli tehniline otsus, mida, mis kohus tegi. nüüd, kui me võtame Euroopa Parlamendi protsendi osa, mis on eh, siis juurde eh, loodud kulusid, oleksime me saanud sellest osast eh, juba kasutada oma töötajate liigutamiseks tuhat eurot iga töötaja kohta. nii et siin tuleb saada üle või parandada need vead, mis minu arust oleme teinud minevikus. ja lõpetuseks tahan öelda veel, et see, kes ütleb, et äh, mina tahan seda kõike üksi teha, ei. mitte need äh, inimesed, kes ei kasuta ära seda sekretäriaadi äh, lisarida äh,, see raha läheb äh, parlamendi erasse lõpuks, aasta lõpuks tagasi. nüüd äh, suulise tõlke kulud näiteks saavad osaliselt kasutada teistes kohtades. no minu arust äh, päris nii ei ole, kui ma vaatan siin äh, kuus, viisteist, kakskümmend kaks äh, töökeskus on, töökeskkonna tõhususe punkte, kus samas räägitakse ka säästlikkusest ja tõhususest, siis mulle meenutab see veidikene sellist äh, Ehm, soovunelmad, kus tahetakse kõike korraga ja palju, aga seda ei ole lihtsalt võimalik saada, me peame otsustama, mida teha. äärmiselt kauni metafooriga lõpetasite. härra peasekretär, te tulite kaks nädalat tagasi meie komisjoni. kas teil on veel lisakommentaare, ehm, midagi lisada enne seda, kui kolleegid sõna võtavad? Teil on sõna. Thank you very much uh,, Mr President uh, suur tänu, äh, härra juhataja. Äh, mul oli võimalik äh, teile esitleda suuniseid mõned nädalad tagasi siin ette, aga see oli enne, kui me leppisime kokku konkreetsed numbrid. juhataja, juhatus eelmisel esmaspäeval leppis kokku ka konkreetsetest hinnangutest numbrid on nüüd paigas ja me saame nüüd tulla ka teie ette konkreetsete numbritega. ma tahaksin äh, meenutada teile mõningaid äh, võtmeelemente, mis meie debati jaoks on väga olulised. esiteks, äh, mis puudutab siis seda kulude kasvumäära, siis te kõik teate, et parlament on traditsiooniliselt alati öelnud viienda äh, pealkirja all kakskümmend protsenti viiendab riigi alt kakskümmend protsenti tegevuskuludeks, see oleks viis koma kuus protsenti tõusu. valitsusjuhid ja riigijuhid oma mitmeaastases planeeringus on ette näinud ka administra-, administreerimiskulude kasvu. kui me sellist samasugust liini järgime, siis me saaksime nelja koma viie protsendi võrra oma eelarvet samuti suurendada Teie poole ette pandu ei ole mitte neli koma viis ega viis koma kuus protsenti, aga kolm koma null üheksa protsenti, mis tähendab juba seda, et juhatus jääb alla sellele, mis rubriigis viis võimalik üldse oleks ja selgelt alla ka sellele, mis valitsusjuhid ja riigijuhid ette nägid mitmeaastase finantsraamistiku otsuse äh, läbi meil oli juba raportööriga arutelu, raportöör on arvamusel siin, et see tulemus peaks olema kusagil kaks protsenti, võib-olla veidi juurde, veidi vähemaks, aga kusagil kahekümne, kahe protsendi ümber. nii et meie president on äh, andnud meile ülesandeks leida lahendus, mis oleks kahe ja kolme protsendi vahel kui me sellise lahenduseni jõuame, siis oleks meil vaja lisakärpeid siin ette näha äh,, Äh, president on mulle andnud ülesandeks äh, lisasäästukohtade leidmise ja ma arvan, et äh, need debatid, mis lepitusel aset leiavad, on just selle ümber, milliseid kärpekohti on võimalik veel leida eelarves nii, et me jõuaksime sellise numbrini, mis oleks nii eelarvekomisjonile vastuvõetav kui ka juhatusele. juhatus on sellegipoolest aga viidanud sellele, et kaks tuhat kuusteist on ette näha Konrad Adenaueri hoone ehituse kulu äh, Luksemburgis sada seitseteist miljonit eurot kokku. praegusel hetkel aga ei ole seda kulu üldse eelarves ette nähtud. seega tähendab see, et seda äh, on vaja rahastada konkreetselt äh, läbi laenu mingist erilisest meetmest kui aga me kasutaksime ära kõik äh, vaba võima-, kõik vabad võimalused rubriigi viis all, siis saaksime me nelikümmend kuus miljonit eurot ette näha selleks, et äh, kaadhoonet äh, saaks sellest rahastada kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. järgmise viieteistkümne aasta jooksul hoiaks see parlamendile ja maksumaksjale kokku viisteist miljonit eurot nii et äh, see ei ole praegusel hetkel juhatuse ettepanek, aga juhatus paneb ette, et me peaksime eelarvekomisjoniga küll juhatuse äh, ja eelarvekomisjoni vahel äh, aruteludesse laskuma selles osas, kuidas järgmiste aastate jooksul mõju maksumaksjale vähendada on võimalik näiteks selle viieteistkümne miljoni euro osas. kolmandaks, liikmete assistendid ja kulud töötajatele ma arvan, et äh, need arutelud viivad meid järgmises suunas. me ei pea ainult rääkima mitte sellest, äh, milline äh, summa võiks olla selleks ette nähtud või milline kulude suurendamine, aga meil oleks vaja terve hulk meetmeid, mida saaks kokku panna ja mis aitaks ka meie tänast süsteemi reformida. ma arvan, et aus ja õiglane on öelda, et enamik eh, juhatusest on arvamusel, et seda summat tuleks suurendada ja et kaks tuhat kuusteist on selleks õige aasta. aga samas ei ole konkreetse summa osas veel kokku lepitud. kokku eh, on lepitud aga, et eh, meie kulud peavad olema reaal-, reaalsusega kooskõlas. väga tihti loeme me meediast, et see on lisaraha, mis läheb parlamendiliikmetele, nii see ei ole see on selleks, et katta kulutusi assistentidele eriti, aga et osta ka ekspertteadmisi sisse. nii et ka eelarvemenetluses peame me selgitama täpselt, mis on selle summa eesmärk ja et see ei ole jällegi liikmetele hüveks, vaid tegemist on töötajatele ette nähtud kuludega. kolmandaks me peame selgitama ja minule jäi mulje ka, et esmaspäeval oli kokkulepe juhatuses, aga ka raportööriga, et me oleme osaliselt praegu olukorras, kus on väga suur tasakaalutus äh, kohalike assistentide ja oma äh, või koduriigi assistendid versus siis assistendid, kes töötavad Strasbourgis ja Brüsselis kaks tuhat kolmteist äh, kuludeks äh, oli äh, ette nähtud summad näitasid, et koduriigi assistentide jaoks on väga palju kulusid ette nähtud. Brüsselis on meie reegliks kolm, kolm assistenti, maksimaalselt neli, aga meil on vaja rohkem toetust liikmetele õigusalases töös ja samal ajal peaks olema ka äh, teatud piiranguid äh, siis koduriigi assistentide osas. nii et paremat tasakaalu on vaja äh, töö vahel, mis tehakse ära Brüsselis ja see toetus, mis liikmed saavad koduriikides ja te, juhatuse debattides on välja korrunud ka neljas punkt ehk äh, Rod Berendi grupp mis on assistendi palkade üle rääkinud koduriigis. teatud liikmesriikides on palgad väga-väga pisikesed, näiteks Rumeenias, aga ka Poolas ja teistes riikides kaks juhtumit, mis piiravad parlamendiliikmete valikut ja viivad tegelikult ebaõigluseni. nii et meil on vaja veel korra üle vaadata need reeglid et vaadata, milline on koduriikide assistentide maksimaalsed palgad eh, nendes riikides, kus palgatase üldiselt on madalam. sellepärast, et eh, ka koduriigi assistentidelt oodatakse, et nad oleksid hea haridusega, et nad oskaksid mitmeid keeli ja selline äh, spetsialisti profiil ka uues liikmesriigis tähendab, et korralikku palka tuleb inimestele maksta. nii et see peaks olema tasakaalus juhatus ei vaata praegu mingisugust isoleeritud meet-, meedet, kuidas assistentidele ette nähtud äh, eelarverida suurendada, aga me vaatame täit paketti, kuidas äh, nende teemadega ümber käia äh, ja parandada neid tendentse, mis vales suunas praegu lähevad. edasi ju turvalisuse küsimused. juhatus võttis eelmisel esmaspäeval lisaotsuseid nüüd saame me detailsemalt ka rääkida, millised meetmed on ette nähtud. esiteks, koheselt ja see tähendab juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal muudame me äh, sissekäikude konfiguratsiooni äh, Rüü Virtsi poolt, aga ka Luksemburgi tänava poolt kahe eesmärgi täitmiseks. esiteks kui inimesed, kellel ei ole luba meie hoonesse siseneda, tahavad siseneda siia, siis meil peab olema tehniliselt mingi võimalus neid takistada, nii et ei ole võimalik lihtsalt läbi marssida. mis tähendab, et meil on vaja luua puhvertsoon, kus oleks võimalik neid isikuid takistada majja sisenemast, mis ka tähendab, et klaaslagi peab olema piisavalt kõrge, et mitte keegi ei saa äh, sealt äh, läbi tungida meie turvameestele äh, vastu tegutsedes. meil on vaja järgida sellist mudelit, mis juba Euroopa välisteenistus on kasul, kasutusel. see on viimane teenistus, mis on viimasel ajal seda konfiguratsiooni muutnud. meil on vaja ka mõned tundlikumad alad muuta nii, et äh, klaasid, klaasseinad oleksid äh, kuulikindlad, meil ei ole vaja mitte alati see klaas välja vahetada, aga meil on vaja äh, lisakiht klaasi lisada, mis oleks kuulikindel väga tundlikele aladele. meil on vaja seda juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal teha see tähendab ka seda, et meil on vaja kulud äh, praegu kiiremini kasut- äh, või see raha kiiremini turvavõimalusteks äh, välja anda ja lükata edasi mõned projektid, mis olid ette nähtud. meil on vaja kaitsta ennast ja kiiresti ning me ei saa oodata veel ühe aasta möödumist tähtis on ka see, et meie IT-programmid, mis on olulised eh, turvalisuse vallas, eh, saavad omavahel kommunitseerida. kui on tegemist eh, turvahäirega, siis ei ole võimalik ju kuusteist programmi ükshaaval läbi vaadata, kõik meie IT-programmid peaksid olema val-, niimoodi konfigureeritud, et nad saavad omavahel andmeid vahetada ja seda tuleb teha kiiresti. juhatus otsustas eelmisel esmaspäeval ka seda, et me peame omad kaelakaardid eh, moodsamaks muutma. meil on praegu juba vananenud tehnoloogia kasutusel selles osas, komisjon on omad eh, kaelakaardid juba välja vahetanud, me tahame eh, ka võtta kasutusele komisjonis kasutatava süsteemi kaelakaartide jaoks, mis tähendab seda, et meil on rohkem informatsiooni siia kodeeritud, sest et ka praeguseid kaelakaarte saab liiga lihtsasti võltsida viies valdkond, äh, küberturvalisus, detailseid otsuseid pole siin veel langetatud, aga ma usun, et äh, juhatus peab tegelema näiteks järgnevate teemadega. siin äh, e-kirjade krüpteerimine ja teised seotud teemad. ja minu viimane märkus on delegeeritud ja rakendusaktide kohta me oodame, ootame, et selliste aktide hulk kasvab hooga finantsmäärustik ähm, ja majanduskomisjonis ilmselt on äh, see äh, kõige suurem praegu, ka eelmise mandaadi jooksul oli see hulk juba väga äh, suur, aga praeguse mandaadi jooksul jõuab delegeeritud ja rakendusakte väga palju parlamenti. väga oluline on see, et meil oleks võhma ja võimet neid üle vaadata et liikmete tähelepanu juhitaks kõige delikaatsematele küsimustele, sest delegeeritud õigusaktid äh, on seadus ja parlamendil on õigus öelda ei nendele. pärast hiljem on meil liiga hilja öelda, et me ei saanud neid asju vaadata, meil ei olnud piisavalt äh, tähelepanu. kui inimesed äh, kurdavad Euroopa Liidu aadressil, siis ma ei mäleta, et keegi oleks öelnud midagi Euroopa seaduste kohta, nad tavaliselt eh, ütlevad eh, delegeeritud ja rakendusaktide kohta eh, väga detailsed meetmed on need ja parlament, kui me tahame seda kontrollida paremini kui minevikus, siis on vaja selle kallal tööd teha ja juhatusega raportöör on toetanud seda, et Äh, kõige olulisem komisjon sellest vaatepunktist, keskkonnakomisjon, transpordikomisjon, EKONi komisjon ja tööstuse komisjon peab meil olema pühendunud äh, tööjõud selleks, et aidata meie liikmetel äh, seda kontrollifunktsiooni ka täidesaatva võimu üle ellu viia. me peame aga oma töötajaid vähendama igal aastal ühe protsendi võrra, viis protsenti viie aasta jooksul ka uuel aastal peame viiskümmend seitse töötajast, viiekümne seitsmest töötajast loobuma. kui me seda ei peaks äh, tegema, siis me saaksime neid inimesi lihtsalt ümber paigutada. aga meil on vaja viiskümmend seitse töökohta ära anda, mis on äh, väga paljud äh, siis need töötajad, kes lähevad pensionile, nende töökohad kaovad lihtsalt ära. nii et meil ei ole võimalik kuidagi nende teemadega tegeleda inimeste ümberjagamise kaudu, aitäh. Merci, monsieur le secrétaire. suur tänu, härra peasekretär, kallid kolleegid. Teil on sõna ja kõigepealt saab sõna härra Manka, palun. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, chcem sa poďakovať aj pánovi generálnemu tajomníku. Suur tänu, sooviksin samuti tänada peasekretäri ja teisi ka, teisi arvamusi koostajaid äh, selle raporti eest. kui ma nüüd vaatan, mida äh, kuulsin katthoone äh, kulude kohta, siis tahaks ma rääkida lahendustest, mis aitaks tulevikus ka kokku hoida. samas peame olema ka ettevaatlikud ja olema ettevaatlikud, kui me mingis, lisame sellise summa, mis äh, aitaks praegu miljoneid kokku hoida, aga tulevikus võiks see palju suuremaid kulusid kaasa tuua, seda peab samuti arvestama. peame, ma olen rahul ka kahekümne protsendi juurde totaalsetest administrat-, täielikest administratiivkuludest, äh, selle ka ei ole me vist korra hakkama saanud viimase eh, kümne aasta jooksul. peasekretär, mainisite ka reeglitest kinnipidamist. see puudutab siis assistentide palku kui soovite tõsta aha, äh, assistendi palka sada äh, eurot, kes, kui tegemist on tubli inimesega, kellel on eelnevalt olnud kõrvel, kõrge palk, kui talle head palka ei maksta, siis äh, jääb ta ilma eksperdist, kes aitab tööd teha. ma ma äh, Äh, mäletan, et kui teist sai peasekretär, siis äh, te saite, võtsite üle ka eelneva süsteemi, äh, siis leian, et te kohandasite väga hästi seda süsteemi, te avastasite, et oli ka, seal ei olnud menetlusi, kuidas selliseid asju ära hoida. ja te olete üsnagi palju selle parlamendi toimimissüsteemi ju tegelikult parandanud kuid kõik äh, parandused on veel parandatavad ja sooviksin äh, ka vaadata kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kontrollikoja aruannet, mis ütleb, et äh, eelarve keskendub liialt kuludele, mitte tulemustele või kasudele Eh, see ei ole võib-olla Euroopa Parlamendi küsimus ainult, aga me kõik peame tegema kõik endast oleneva, et me teeksime seda tööd, milleks me valitud oleme, see tähendab siis, et me tegeleksime õigusloomelise tööga, me ei peaks tegelema küsimustega, mille suunas eh, lükkab meid eh, ajakirjandus, selline mull muudkui kasvab ja kasvab. peame olema äh, võimalikult aktiivsed äh, selles osas, et me vähenendaks äh, oma töökoormat ja saaks tõesti tegeleda ainult äh, õigusloomelise tööga, selles osas ei ole eelarvest vaja ju suurendada, siin puudutas näiteks muudatusettepanekuid, mis esitatakse, mis on juba varstu võetud me saaksime kokku hoida ka paberi kokku hoides, keskkonda kaitstes, see aitaks meil kokku hoida üsnagi mitu, üsnagi suurel hulgal raha ja aitaks meil kokku hoida üks kuni kaks protsenti. me vaatame praegu noh, samas aga seda, et inflatsioonimäär oli üks, oli kaks protsenti, nüüd euroalas võib-olla tuleb see lausa üks koma üks protsenti nii et äh, tegemist on äh, täiesti teistsuguse olukorraga. nii et härra äh, peasekretär, kui soovime administratiiv, administratsiooni kulusid kokku hoida, peame kärpe, üheprotsendiste kärbete juurde jääma. me Äh, oleks hea meel, kui saaksime äh, leida reserve siinsamas, meil on kuus tuhat töötajat Euroopa Parlamendis, kindlasti on võimalik sealtki kokku hoida, kes läheb näiteks keegi pensionile äh, või töö, teise töökoha peale, et lihtsalt personali arv ei kasvaks tulevikus järgmine kõneleja Su. suur tänu, muidugi alati on huvitav rääkida Euroopa Liidu eelarve teemal, ütleb äh, proua Kressle tahaksin rääkida ühest konkreetsest asjast, ma arvan, et siin äh, suuret äh, vahet ei teki mitte akrediteeritud ja koduriigi assistentide vahel, vaid tõsised vahed on Brüsseli assistentide ja meie ametnike vahel siin Brüsselis. nii et äh, ma tahaksin äh, kõigile äh, kolleegidele öelda, et äh, mitmeid aastaid oleme sekretäri, sekretäriaadi lisakulu kasutanud. Need inimesed, kes siin töötavad, vajavad aga lisapersonali ja seepärast ma tahaksin ka kutsuda üles teid sellest loo-, soovist mitte loobuma, nii nagu kolleeg Viiland väga õigesti ütles äh,, Ehm, seda ehm, raha ei ole vaja kasutada, kui te seda ei vaja, aga on paljud, kes seda vajavad ja seetõttu on see väga proportsionaalne ka kasutada. kui me tahame kärpida, siis ehm, teeme seda tõepoolest siin meie masinavärgi arvelt, kui me vaatame siin palju ametnikud teenivad meie süsteemis, on see väga suur vahe meie akrediteeritud assistentidega. ja kui siin keegi eelarve kontrolli tahab sooritada, siis palun õiges kohas teha seda, mitte seal, kus äh, meie, äh, meil, meid on siia valitud äh, selleks, et teha siin tööd, mind on valitud selleks, et, sest minu inimesed ootavad, et ma seda tööd teen, mitte ei toeta siin ametnike aparaati. nii et kui ma räägin siin märkimisväärsest rahast, kolm tuhat eurot on praegu äh, töötajate vallas äh, kulusid juurde ette nähtud, eelmistel aastatel on need kulud külmutatud äh, ja nüüd peame me seda tõepoolest ära kasutama. võib-olla on hea see, et me räägiksime personali olukorrast veel kord, tahaksin peasekretärilt küsida, et kus viimase aasta personali äh, kuludest on võimalik lugeda. mind ei huvita muidugi siin lepingulised äh, ametnikud. Äh, ja siis muidugi koduriigi assistentide arvu tuleks piirata mind ärritab see, kui näiteks äh, minu kolleegidel on koduriigis nelikümmend viis assistenti, noh, siin võib öelda, et mis siis ikka, Euroopas on erisusi ja olgu, äh, nelikümmend viis assistenti oleks mul ka väga hea meelega, aga Saksamaal mul õnnestus seda lihtsalt saavutada. kui on riike, kus äh, kolleegid leiavad inimesi, kes selle raha eest töötavad, siis tõesti, teil on hästi läinud, ma ei taha mingisugust varjatud parteide rahastamist siin korraldada, aga kui me seda Euroopa Liidu eelarvest ka välja üritame kuidagi saada, siis on see ka viga. nii et eh, head eh, kolleegid, eh, kasutage ära seda kulude kasvatamise võimalust kolmsada, kolm tuhat eurot ja kui tahate kärpida, siis õiges kohas, palun. Merci, madame Kressle. Euh, suur tänu, proua Kressle. härra Fernandes, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. ma tahtsin kõigepealt äh, parlamendi juhatust ja peasekretärid tänada selle eest, et äh, nad on oma tööd nii hästi teinud, ega me teist midagi muud ka ei oleks oodanud, me oleme harjunud, et te saate oma ülesandega väga hästi hakkama, härra Dupre, suur tänu ka teile, ka teie raport on väga hästi kirjutatud. Euroopa Rahvapartei, äh, nagu ikka, toetab distsipliini eelarve osas, me tahame tagada kindlasti selle, et eelarve puhul on kõik tehtud reeglite kohaselt ja see tähendab seda, et praegused kulud peavad olema tehtud vastavalt seadusele ja tuleb lähtuda siis igasuguste kohandamiste puhul seadusest. me oleme ühtlasi ka veendumusel, et muutuvad kulud peaksid teenima ikkagi konkreetset eesmärki ja olema põhjendatud ja põhimõtteliselt me oleme seisukohal, et äh, igasugused kulud, olgu nad siis jooksvad või muutuvad kulud, peavad olema põhjendatud ja toetame seda kahe protsendi raamesse jäämist. kui äh, meil ei ole piisavalt vahendeid oma ülesannete täitmiseks, siis tegelikult kannatavad selle all Euroopa kodanikud ja tunnevad äh, väga neid mõjusid. kui me võtame vastu kehva kvaliteediga seaduseid, siis see toob endaga kaasa kulusid, kulud, mille peab kas-, kandma lõpuks maksumaksja ja seda me ei peaks äh, lubama. ja sellepärast ma olen täiesti nõus, et loomulikult tuleb äh, miinimumpädevus tagada. delegeeritud õigusaktide küsimus on väga oluline. peaks olema ju võimalik äh, meil seirata kuidagi seadusandlust selles mõttes, selleks, et me saaksime tööd korralikult teha. täna on Euroopa Liidus kakskümmend kaheksa liikmesriiki, meie pädevused Euroopa Parlamendis on suurenenud, e, tulenevalt Lissaboni lepingust muidugi ja see tähendab seda, et me peame ka oma e, pädevust täitma, oma ülesannet e, korralikult ellu viima ja seega peab olema eelarve selline, kus miinimum on vähemalt tagatud. ja siinkohal ma tahaksingi tunnustust avaldada meie raportöörile, et ta on üritanud äh, jääda siis selle kahe protsendi raamesse. aga me peame olema järjepidevad äh, eelarve osas, me ei saa langetada ühtsugust otsust ja siis pärast otsustada midagi hoopis vastupidist. näiteks on siin äh, hoones meil traadida internetiühendus wifi oli, see on tänapäevases maailmas täiesti normaalne ja siis olid mõni fraktsioone, kes äh, olid selle vastu, teisalt on teisi fraktsioone, kes ütlevad, et see ei, ei äh, ole piisav, mis meil praegu on ja nii edasi, nii et äh, selles küsimuses on kokkuleppele jõuda väga raske. aga loomulikult populistid äh, lõikavad suurt kasu Euroopa Liidu eelarve aruteludest äh,. ja äh, me peame oma tööd ikkagi saama teha ja sellepärast on need arvud ka sellised, nagu nad on. parlamendil peab olema ikkagi võimalus korralikult oma asju teha. mina olen täiesti veendunud, et me leiame lahendused kõikidele praegu lahtistele punktidele. Need inimesed, kes räägivad väärikusest kogu aeg, et rahvasaadikud pe peavad saama oma tööd teha väärikalt ja mak-, maksta oma assistentidele väärikate kohast palka, on üsna tihti ka needsamad inimesed, kes ei taha mm, tegelikult ise maksta väärikat palka. muudkui räägivad suure suuga ja äh, ajavad oma pol-, öö, populistlikku juttu eelarve kohta ja ise käituvad teistmoodi. ja eksitavad niimoodi kodanikke, räägivad sellest, et kui palju makstakse assistentidele ja nii edasi, milliseid summasid moonutavad arve ja nii edasi. ei viidata sellele, et akrediteeritud eelarve, et akrediteeritud assistentide eest maksavad Euroopa par-, makstakse Euroopa Parlamendi eelarvest ja mitte, mitte saadiku eelarvest ja, ja nendele aspektidele keegi nad ei viita oma jutus, kuigi need on aspektid, mis on väga olulised. kui on neid, kes äh, arvavad, et äh, see raha, mis neile antakse, et seda on liiga palju, siis no andke tagasi osa siis. Äh, tuleb rahasse suhtuda vastutustundlikult ja arukalt ja seda ma tahtsingi alguses öelda. juhatus on ära teinud väga hea töö, peasekretär samamoodi, härra Dupre on ära teinud väga-väga suure töö, nagu ka variraportöörid nii et ma olen täiesti veendunud, et me saame oma eelarve joonde, näitame üles distsipliini, mis võimaldab, eelarve, mis võimaldab meil kõigil teha seda tööd, mida Euroopa Liit meilt nõuab. suur tänu, härra Fernandes, härra Sarvamaa, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt, mul on kaks märkust, kas küsimused, mul on väga-väga hea meel kuulda täna siin seda, mida peasekretär ütles ja ma olen täiesti nõus äh, selle joonega, mis äh, nüüd võetakse. see on asi, mille puhul me ei saa pidada siin tavalist eelarve arutelu, need asjad on tähtsamad kui lihtsalt raha. ja teiseks minu märkus, mis puudutab äh, koduriigi assistente ka jah, see võib olla palgataseme küsimus, aga minu jaoks kui kellelgi on nelikümmend kolm äh, assistenti kodus, see on juba mingi muu asi, mingi muu jutt tegelikult. kui kellelgi on rohkem kui kolm, kolm äh, assistenti oma koduriigis, äh, siis neid on juba liiga palju, aga kui kellelgi on nelikümmend kolm, siis see on poliitiline enesetapp Euroopa Parlamendi jaoks. see on asi, mille reageerivad kodanikud väga valusalt ja sellepärast nad nii euroskeptilised ongi. ega tegelikult ei ole raske siin seda reeglit muuta. mul on oma mõtteid selles osas, aga tulen nende juurde tagasi hiljem. seda tahtsingi öelda, aitäh. suur tänu, härra Sarvamaa äh,, härra Valli. suur tänu, härra esimees, suur tänu meie raportöörile, härra Debrele ja parlamendi asepresidendile kes on äh, tulnud äh, tänasel pärastlõunal äh, istungile. ma ei taha, et keegi süüdistaks mind populismis, aga oluline on see, et me keskenduksime siiski olulisele. me teame, et meil on liikmesriike, kes on teinud väga suuri jõupingutusi oma eelarvete saneerimisel, eelarvekärped on olnud väga-väga tõsised ja me peame ikkagi võrdlema seda sellega, mis toimub siin. pensionisüsteem on täpselt samamoodi liikmesriikides sattunud äh, löögi alla. me peame olema väga-väga ettevaatlikud. kui me vaatame seda, äh, milline on Euroopa eelarve, kui suured on äh, rubriikides vahendid noh, näiteks see osa, kus äh, räägitakse, et parlamendi eelarve on kakskümmend protsenti liidu üldistest halduskuludest, jah, äh, sellega ma olen nõus, ähm, aga ma arvan, et me ei peaks äh, üldse rääkima eelarve tõusust, kui suur see ka on. me peame olema väga-väga ettevaatlikud selles osas ja indekseerimise osas ähm, sest et me ei taha seda, et keegi vaataks sellele ja, ja tõlgendaks seda kui äh, täielikku äh, raha raiskamist. jah, loomulikult äh, on muutuv olukord toonud kaasa ka lisakulud, näiteks seesama turvalisuse küsimus. variraportorid on kokku tulnud ja kokku leppinud, et me peame üle vaatama nii selle küsimuse kui ka liikme staatuse liikmesriikideski vaadatakse üle praegu mm, neid asju ja, ja liikme põhikiri mm, see on õiguslik dokument, mis tuleks aga ka praeguses olukorras üle vaadata. delegeeritud õigusaktide osas äh, ma olen nõus sellega, mida siin on öeldud, aga me peaksime minu meelest läbi viima hoopis uuringud eelarvemenetluse kui sellise kohta, selle kohta, milline see eelarve üldse välja näeb, meil on äh, väga palju ähm, kulusid, äh, mis võib-olla ei ole vajalikud erinevates rubriikides, näiteks delegatsioonid ja nii edasi, kus saaks ka raha kokku hoida ja kulutada seda millekski muuks. Äh, arvestades seda, et ähm, alati kütab see liikmesriikides kirgi, see eelarve küsimus, võiksime me natukene mõistlikumalt läheneda sellele kui me vaatame erinevaid rubriike Euroopa Parlamendis, siis ärgem unustagem seda, et keegi hoiab pidevalt silma peal sellel, mis me siin teeme me võime vältida lihtsalt seda, et meist saavad, saab üks väga ebapopulaarne äh, institutsioon. nüüd fraktsioonide eelarved ja kulud. proua Kressle eelarve kontrolli komisjonist on saalis me peame minu meelest äh, tagama selle, et personalikulud äh, fraktsioonides oleksid ka normaalsel tasandil, tasemel ja et need jääksid äh, mingisugusestesse piiridesse. ja kui meil ei ole piisavalt vahendeid, siis me peame hakkama kuskilt mujalt raha kokku hoidma, näiteks nagu igasugustest lisatasudest ja päevarahadest. populaarsus jah, on üks asi, aga paluksime asjad siiski korralikult üle vaadata. härra Tarand, palun. Monsieur Tarand härra Tarand, palun. suur tänu. härra esimees, asepresident, peasekretär, peasekretär, nagu te teate, mina tulen äh, pärit, mina tulen Eestist äh, euroala kõige mm, vaesem riik, aga maailmameister eelarve tasakaalustamises oma arust ja sellepärast äh, meie rohelised äh, hindame kõrgelt raportööri väga ettevaatlikku lähenemist eelarvele. parlament peaks olema eeskujuks eelarve haldamisel nendel rasketel aegadel. nagu me kõik teame, selle koja liikmed on ainsad Euroopa ametnikud, kes on ametisse valitud ja sellepärast äh, olemegi meie nii mõjutatavad avaliku arvamuse poolt. ja kui parlamendi eelarve oluliselt äh, kasvab, äh, siis loomulikult järgneb sellele rahva seas allergiline reaktsioon. ja sellepärast kui me üritame jõuda kahe ja kolme protsendi vahel mingisugusele kompromissile, siis äh, mina pigem toetaksin seda, et me valime kahe protsendi mina isiklikult jah, saaksin üsna lihtsalt äh, põhjendada seda, miks on assistentide palkade, isegi minu assistendi palga tõusu, sellepärast et äh, kõik Eestis ja siin teavad, et äh, nad on minust mitu korda targemad inimesed. roheliste fraktsioonis aga üldiselt ei olda veel veendutud selles küsimuses ja võib-olla nad võtavad natukene teistsuguse seisukoha assistentide äh, Äh, palgatõusu osas. teiseks, kohalike assistentide hulk. ma arvan, et äh, me ei peaks olema kõhklevalt äh, kõhklevad diskreetsed, kui on ikka väga suured anomaaliad kohalike assistentide arvus, siis toogem see välja avalikkuse ette ja valijad lahendavad ise selle küsimuse, vähemalt järgmistel valimistel. me toetame seda, et tuleb üle vaadata prioriteedid äh, mitmeaastases eelarves ja et üle vaadata tuleb ka äh, need projektid, mille osas on otsuse langetanud eelmine mandaat. ja kui nüüd äh, räägitakse sellest, et kas Berliinis peaks olema meil mingi parlamentaariumi replika, siis ma arvan, et pigem võiks selle kuhugi esitada, ehitada kuhugi euroskeptilisemasse kohta, kus selle mõju oleks suure ja kaadhoone Luksemburis ma saan aru, et äh, miks äh, me tahame jääda kapitalimaksete juurde ja mitte maksta interne-, intressimakse mõnda aega, aga arvestades, et praegu on intressimäärad väga madalal, võib-olla me peaksime selle laena, laenu kuidagi refinantseerima ja intressimäärad üldse ümber rääkima ja lõpetuseks ma tahtsin öelda, et me peaksime väga-väga ettevaatlikult kaaluma äh, kompromisse juhatuse ja eelarvekomisjoni vahel ja mõtlema ka sellele, kuidas me selle avalikkuse ees maha ütleme. sest et kui me nüüd ütleme, et eelarve, et parlamendi eelarve on kaks protsenti tõusnud ja iga juku võib öelda, et koos ekstratega see on kolm protsenti ja siis ütleme, et äh, nõukogu matemaatika järgi oleks võinud isegi kolm protsenti ja rohkemgi see olla, siis see ei ole ka mingi õige jutt. aitäh. suur tänu, härra Tarand, härra Kolbel. suur tänu, härra juhataja. tahaksin tänada raportööri ja loomulikult ka kohal olevaid äh, aseresidente ja peasekretäre Äh, palju oleme juba kuulnud, tahan siin äh, teha kokkuvõtte ECR-i positsioonist ja minu enda positsioonist äh, tähtsamatest küsimustest. ma arvan, et me peaksime tõesti väga selgelt ütlema, et me oleme eraldi luubi all, avalikkus jälgib meid, me peame olema eeskujuks, peame olema säästvad ja seetõttu ma arvan, et meie eesmärk peaks olema kaks protsenti kulude kasvu ja mitte rohkem. kõik muu äh, tekitab äh, ainult diskussioone. ja ma arvan, et see on ka proportsionaalne, et äh, me saame selle ka praktikasse rakendada. sest nagu ikka, kui raha on piisavalt, antakse ta ka rohkem välja. nii et me peame ikkagi lähtuma sellest rahast, mis olemas on kõik on ilmselt nõus sellega, et IT-turvalisuse valdkonnas tuleb meil juurde investeerida. ja siin ma näen, et oht on meile suur. nii nagu meie isegi siin ei oska omakeskis hinnata, selleks on vaja spetsialiste, aga äh, hirmutavad stsenaariumid on küberturvalisuse osas ja me peame siin nendega tutvuda, tutvuma Eh, mis puudutab hoonete turvalisust, siis ma olen nõus, et eh, hoonete sissepääsemiseks on turvalisust eh, vaja tõsta, aga see on veidikene platseeboefekt. liiga palju ei tohiks minu arust siia investeerida, sellepärast et me räägime siin absoluutsest turvalisusest, isegi see ei ole võimalik, isegi suhteline turvalisus, me ei jõua seda lihtsalt kinni maksta. me tahame ju olla avatud hoone, me ei saa siia ennast kuidagi kinni müürida lasta, me tahame ju, et külastajad saaks ikka siia sisse. täna kõige olulisem küsimus on olnud siin assistentide ja personalikulud. ma arvan, et me peaksime üldiselt siin olema julged ja äh, teatud äh, määrustest lähtuma, sellepärast et äh, keegi ei ole ju nõus sellega, et on äh, tosinaid ja tosinaid äh, assistente. see ei sobi lihtsalt. Äh, küsimus ei olegi konkreetsetes assistentides, aga vaid selles, et parlamendi kuvand on siin ohus, nii et meil on vaja siin teatud õigusaktidega tegeleda, aga selleks on vaja teada, kui palju äh, Äh, on personalikulusid ette nähtud akrediteeritud äh, ja kui palju koduriikide assistentidele. siin see võiks olla äh, teostatav ja minu arust on oluline vaadata ka koduriigi assistente puhul äh, nende konkreetsete riikide palgatasand, äh, äh, palgataseme üle. muidu tekib olukord, kus tõesti nelikümmend kolm assistenti on ühes riigis tööl, aga Saksamaal näiteks ei oleks üldse saavutatav samade vahenditega. nii et siin võiks olla mingisugune tasandus ja see võimaldaks ka seda, et äh, kokkuvõttes summa ei suurene, aga äh, konkreetsete üksikute töötajate jaoks oleks äh, võimalusi rohkem, aitäh! tänu, härra Kolmel! järgmisena saab sõna härra Kristof Foorum. suur tänu, härra esimees! see, mida meie kolleegid ütlesid, on väga hästi öeldud. aitäh ka raportööridele ja peasekretärile, kes äh, meile väga detailse põhjaliku ülevaate andsid asjast. ma soovin kolm olulist mõtet välja öelda. kõigepealt eelarve. see on kaks protsenti ähm, üldeelarvest. nii et kui äh, soovime midagi välja võtta, kui soovime nii-öelda äh, puhtaks rookida, siis Ehm, me peame mõtlema millegi enama peale, kui see kaks protsenti parlamendi puhul on tohutu suuri summasid, mis kulutatakse mujal ja mitte Euroopa Parlamendis. seda ei pea vaatama kui midagi populistlikku kokkuvõttes kasv mujal maailmas, mida ei nähta mujal Euroopas, vaid parlamendis, ei ole see, mida, mis huvitaks valijaid, vaid soovitakse, et me oleksime tõlu, tõhusad ja kui me saame olla tõhusad suurendades tõhusust äh, kolmeprotsendise eelarve kasvu abil, siis äh, aitab meil äh, see palju rohkem kokku hoida. see tähendab seda, et meil on vaja kaasaegset ja tõhusat parlamenti, sellel on aga oma hind. minu meelest on tegu mõjusa tõhusa ettepanekuga. kui parlament ei ole tõhus, kui ta ei suuda ennast kontrollida, siis kaotame omakorda väga palju raha. seda võin öelda kogemustest enda koduriigis, kes, kui ta on juba olnud troika kontrolli all, mitte siis mitte sellepärast, et ei ole tõsta, oleks suudetud tõsta kaks või kolm protsenti eelarvet, vaid sellepärast, et ei suudetud olla tõhusad. see on äärmiselt äh, oluline, et küsimus jälle ei ole see, kas kasv peaks olema kaks kuni kolm protsenti, vaid selles, kuidas raha kasutatakse ja kui palju tõhusamaks parlament selle abil läheb. ütlen seda kogemustele tuginedes, et avalikkus ei hakka keskenduma sellele, kui palju eelarve kasvab või kahaneb, vaid pigem sellele, mida me suudame neile välja pakkuda, kuidas edasi töötada. praegusel hetkel Eh, tehakse kõik selle nimel, et olemasolevat raha hästi kasutada, eriti tuleb rõhuda sellele, et eh, näiteks eh, need eelarvemaksed hästi ära kasutataks ja mitte seda niivõrd europarlamendis, vaid mujal. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Danescu. viimane sõnavõtt. Um suur tänu. ma tahaksin rääkida assistentide palkadest, sest ma kuulsin siin erinevaid seisukohti ja eh, tahaksin rääkida ka valimispiirkondadest, mida me siin esindame. näiteks Rumeenia eh, see on valija, eh, on elanikke kakskümmend kolm miljonit ning Äh, seda kahesaja neljakümne tuhande ruutkilomeetrisel territooriumil. me oleme väga suure, üsna suure riigi esindajad. nii et äh, kui äh, me, me ei saa loota, et üks assistent suudab kogu riigis kohal olla, üks põhiline kriitika meie suhtes on see, et oleme äh, Eh, kodudes eh, nähtamatud, keegi ei tea, mida me siin teeme, ei teata seda, et me nende jaoks eh, töötame, nii et küsimus, mis esile kerkib, pole mitte see, kas meil peaks olema rohkem või vähem assistente. Nad peavad oma tööd tegema, arv ei ole mitte see, mis loeb ning see, mida ütles üks kolleegidest, Saksa saadik, kes ütles, et ta ei saa aru, kuidas äh, on võimalik, et äh, koha peal koduriikides on nii palju assistente, ma võin teile öelda, et vastavalt parlamendi reeglitele keelab äh, Rumeenia saadikutel maksta rohkem kui tuhande eurose palga koha peal. selline diskrimineerimine on olemas meie endi vahel, kuid äh, Äh, see jällegi samas tähendab seda, et me saame rohkem äh, inimesi tööle võtta, sest äh, kõige rohkem saame assistendile maksta netopalka tuhat eurot kuus. nii et see peaks samuti sellised küsimused kaasa mm, tooma, samuti räägime oma tegevusest saadikutena, see on äärmiselt oluline arvan, et äh, ei äh, küsimärgi alla ei panda seda, kui palju Euroopa Parlament kulutab, vaid äh, huvitab see, kui äh, palju, kui suurel määral meie tegevus on kasulik äh, kodanikele äh,. ja selleks on meil vaja poliitilist personali siin Pras-, äh, Brüsselis või Strasbourgis hästi haritud, äh, hästi ettevalmistatud ja seda ka koduriikides nii et kui me reeglid sisse viime, jah, me e, peame, e, meil peab olema siin vähemalt üks kuni kaks assistenti, kuid me ei saa, e, meid ei saa kohustada, et meid on kõigest kaks assistenti kodus koha peal nende kodanike lähedal, kelle me peame esindama. ärgem unustagem, et meil on erinevad valimispiirkonnad, kakskümmend kolm miljonit kahesaja nelja peaaegu kolmesajal tuhandel ruutkilomeetril. seda ei ole äh, äh, kerge kontrollida meie kodupiirkonnas. suur tänu, nüüd annan sõna äh, härra asepresidendile ja peasekretärile ja paluksin, et raportöör Gerard Depree samuti kokkuvõtte teeks isiklikult, sooviksin samuti mõned märkused esitada kõigepealt. kõik need märkused, mis siin esitati, näitavad hästi seda, et äh, kui me otsustasime töötada eelarvekomisjonis, võtsime enda peale väga raske töö ja väga tänamatu töö. eelarve annab äh, Äh, reaalsusest halastamatu pildi ning äh, tihtipeale äh, on selle märgiks eriarvamuste tekkimine. väga olulised otsused võeti vastu umbes kolm aastat tagasi, mille kohaselt öeldi, et personalikulud peaksid vähenema ühe protsendi võrra igal aastal ja e, mille tõttu e, personal pidi nõustuma sellega, et kolmekümne seitsmest tunni, tunni asemel nädalas hakati, hakatakse töötama neljakümne tunniseid töönädalaid ja pensioniiga tõsteti kuuekümne viielt kuuekümne kuue aastani. see tähendab, et staatuses tehti väga tõsiseid muutusi ning kui me vaatame muutusi, mis on äh, toimunud äh, nüüd igal aastal nende reformidega seoses. Äh, mõtleme, mis oleks toimunud, kui reforme poleks läbi viidud. võib-olla tõesti on praegu statuudis küsimus. teame väga hästi, et Euroopa Liit läbi komisjoni meenutavad, et mõnedel liikmesriikidel on praegusel hetkel kohustus struktuurireforme läbi viia parlament äh, on tihtipeale nii-öelda selliste reformide laboratoorium. samas muidugi ei tohi kahjustada oma töövõimet äh, ja saavutusvõimet. minu teine tähelepanek. Äh, sooviksin suurendada meie nähtavust keskpikas perspektiivis. eelarvekomisjoni esimees meil on äh, administratiivnõukogus äh, äh, osaleda nii-öelda administratsiooni koosolekul ja ma tahaksin öelda, et väga raske on ette tulevikku ennustada. väga ra raske on vaadata, arvata ette, mis toimub viie aasta jooksul. meil on üsnagi äh, Eh, selge ülevaade nii-öelda toimimiseelarvetest ja nende määrast. ja eh, see, mis eh, näiteks puudutab see seda, mis näiteks puudutab see Euroopa Ajaloomuuseumi, kas me peaksime takistama siis kodanikel seda külastamast, kui see on nende jaoks tehtud? ja mis puudutab investeerimisfondi, siis raportöör avaldas samuti soovi, et meil oleks äh, vähemalt äh, viis aastat investeerimis äh, prognoose. me peame suutma hinnata ka seda, mis võib toimuda homme või ülehomme, kui võivad tekkida uued kulud. ma saan aru, et meie pensionirežiim ei ole eh, väga hästi kindlustatud ning võib juhtuda nii, et lähiaasta jooksul on vaja näiteks lisadotatsioone, mis eh, lisanduvad muudele äh, Eh, jooksevkuludele. nii et isiklikult sooviksin väljendada soovi, et eh, meie eelarve oleks kergemini, eelarvekulud oleks kergemini prognoositavad eh, järgnevatel aastatel. Need olid need märkused, mida sooviksin ma teha, sooviksin tänada kõiki sõnavõtjaid, eriti meie raportööri, asepresidenti ning samuti ka peasekretäri kui me nad soovivad, siis annan neile sõna, härra Sassooni, kas soovite kõigepealt sõna võtta? Grazie per, per questo dibat-. tänu. kõik, kõigepealt äh, aitäh kõikidele sõnavõtjatele, kokkuvõttes äh, see viib meid tagasi selle eelarve kahe-kolme suure eh, poliitilise küsimuse juurde, oleme väga palju tööd teinud selle nimel, et eh, defineerida oma esmaseid suuniseid, kõik siin on suured eelarveeksperdid. kuid samas teame, et parlament ja ehm, samuti ka ehm, press räägivad millestki muust. meil on praegusel hetkel võimalik öelda, et poliitika ei tähenda seda, et äh, mõeldakse iseenda peale või keskendutakse endale, vaid sellele, äh, kuidas tehakse parlamendis tööd. nagu teisedki, olen ma teadlik sellest, et kõige okkalisem küsimus äh, poliitilises ähm, kulutada maailmas on assistentide palk kuid me ei räägi siin ju saadikute palgast, me räägime teenistusest, mis aitavad, aitab meil head parlamentaarset tööd teha. ning äh, võib nüüd öelda, et arutelu on käivitunud. kokkuvõttes äh, peavad öö, äh, otsustama kokkuvõttes saadikud. härra proua Kressle, nii nagu teie selle küsimuse tõstatasite. ma olen teadlik sellest, et et äh, äh, mõned faktid võivad olla tõesed, kuid peame suutma neid selgitada avalikkusele. et näiteks seda, et äh, meil siin ei ole tegemist mingisuguste parlamendi liikmetele tehtavate teenustega, vaid sellega, et parlamendi, mm, kuidas parlamendi tööd tõhusamalt teha ja et see on lahutamatu osa parlamendi Äh, töö tõhustamisest. kokkuvõttes kõik läheb ju nii, nagu otsustavad fraktsioonid. seda selgitab väga hästi ka raportöör, mis puudutab siis eelarve suurendamist. näiteks ma ei näe siin enam härra Tarandit, sooviksin talle aga öelda, et ärgem nüüd äh, segadust tekitame, härra raportöör härra Depree ütles väga õigesti, et äh, me lähme äh, jooksvate kulude kaheprotsendise tõusmise juurde, see on normaalne, tegemist on ju äh, palkadega, palkade indekseerimise, pensionitega, kuid sel aastal soovime seda tööd võimalikult hästi teha, et kahe, kolme või viie aasta pärast ei peaks seda uuesti tegema see aga on seotud kõik meie turvalisuse küsimustega. kokkuvõttes äh, on ju tegemist äh, turvalisusega. Äh, seda tuleks üle vaadata üle kümne aasta, iga kümne aasta tagant, mitte igal aastal. meie, kõik meie hooned on kergesti rünnatavad ning kõikides meie struktuurides, kõik meie struktuurid on kergelt ohustatavad ja see puudut-, sama võib öelda ka meie, meie internetivõrkude kohta. turvalisuse suurendamine eh, maksab raha ning eh, nagu härra Depree seda väga õigesti ütles, on sellega seotud eh, konkreetsed eelarveread. Te olete kõik selles valdkonnas eksperdid, võin teile öelda, et hea parlament ei kärbi palku, vaid ta muudab teenus, teenused äh, ratsionaalsemaks. Äh, nüüd härra Viiland äh, ja teised kolleegid, peame vastama ühele küsimusele, mis tõstatati ja see puudutab siis seda, et parlamendis on halbu harjumusi. näiteks parlamendi Eh, näiteks parlamendis ehm, eh, söögikohtades teenuse pakkumine on olnud kakskümmend viis minut-, kakskümmend viis aastat juba olnud sama ettevõtte käes eh, nii siin kui Luksemburgis. kas see on hea? ei ole. palume ju kõiki riike, et, et ehm, toimuksid konkursid, et teenused oleks kvaliteetsed. parlamendis me seda ka ei tee. kas Ehm, näiteks, ehm, näiteks ehm, toitlustusteenuse pakkumine. peame me eraldama muudest teenustest ja tegema avaliku konkursi ning seda ju ka tegelikult tehti. saadi viis pakkumist. praegusel hetkel risk ei langenud mitte ettevõttele, vaid parlamendile praegusel hetkel aitaks see meil kokku hoida miljon kuussada tuhat eurot. selline on hea poliitika ning äh, seda peame ka tegema. kui äh, arvame kui räägime sellest, et, äh, et parlamendisaadiku palk on puutumatu, sellest ei saada aru, see tekitab segadust. praegusel hetkel on meil kakskümmend kaheksa erinevat tööturgu ning äh, töölepingud Saksamaal, Itaalias, äh, Bulgaarias või Poolas on kõik äh, erinevad, kulud on erinevad. ning selle, selliste vajadustega põrkame me kokku, et kakskümmend miljonit, kakskümmend kaks või kakskümmend kolm miljonit peaks tekitama samasuguse sarnase olukorra kõikides riikides seitsesada viiskümmend saadikut on meil pärit kahekümne kaheksast erinevast liikmesriigist. ja selles osas on proua Kresslel õigus, kes nõuab teatud kohandamist. kuid äh, kõik ka sõltub muidugi sellest, mida ütlevad fraktsioonid, sest selleks on vaja poliitilist nõusolekut. suur tänu teile ja nüüd annan sõna härra Villanile. ja, vielen Dank suur tänu. ma usun, et äh, kogu selle debati jooksul ei tohiks tekkida sellist äh, muljet, et äh, liikmed on siin ametnike vastu, ametnikud fraktsioonide vastu ja viimased siis juhatuse vastu loomulikult äh, me peame nägema oma koda kui ühte meeskonda, kes äh, mängu käigus äh, võidab või kaotab niivõrd hästi kui võimalik. me oleme teinud otsuseid, mõned olid populaarsed, mõned tehti õigesti. meil on nüüd kasutusele võetud sellised töövahendid, mida kolm aastat tagasi ma ettegi ei kujutanud. asjad muutuvad päris palju on tehtud igasuguseid uusi äh, ettevõtmisi, me peame äh, uusi arenguid jälgima ja me peame igal juhul äh, aja pulsil hoidma kätt, aga me kõik koos võidame ja kõik koos kaotame. ja meie koda ei ole üldse mitte nii kehva. neli aastat oleme me jäänud põhimõtteliselt nulli raamesse, eriti mis puudutab sekretäriaadi lisakulusid meid on kärped väga tugevalt äh, puudutanud. Ähm, ma ei süüdista kellegi, kedagi populismis, aga minevikus on olnud küll juhtumeid. ja ma ei tea mitte kedagi, kes on saanud lisahääle kellegilt äh, sellepärast, et ta on äh, kokku hoidnud. nii et võib-olla just sellepärast, et me oleme praegu võimaluste piirimaile jõudmas. just sellepärast on praegu äh, olukord, kus me peame vaatama, et äh, Lissaboni Euroopa tõesti toimima saaks. ja just fraktsioonid ja haldusstruktuurid ning parlamendi liikmed ja toetus neile, äh, nende te teemadega me peame tegelema ja ma arvan, et õige on, et liikmed äh, ja nende toetav äh, tööjõud peab saama abi. meie arvud ei näe väga halvad välja. kui me vaatame parlamentaarse süsteemi äh, kulu Ameerika Ühendriikides, siis kodaniku kohta tuleb umbes viis eurot seda kulu. meie parlamendi kulud on Euroopa Liidu kodaniku kohta umbes kolm eurot, veidike rohkem kui kolm eurot. kuigi meid koos, ma ei hakka siin debatti tekitama, aga kui me vaatame kolme töökoha hinda, ja suulise ja kirjaliku tõlke hinda. see, need on raamtingimused, mida meie ei saa muuta, ameeriklastel seda probleemi pole. ja meie eelarvest moodustab see kõik kokku kolmandiku, nii et kui meil ei oleks selliseid raamtingimusi nagu ameeriklastel, siis oleksime, me maksaksime oma maksumaksjale kuskilt kaks eurot nii et äh, vähem kui see, äh, mis maksab äh, Ameerika Ühendriikide parlament nende kodanikele. Merci, monsieur le vice-president monsieur.... tänu, härra asepresident, härra peasekretär. et selles küsimuses oleme näinud ette nii-öelda eellepitust eelarvekomisjoni ja juhatuse vahel ning see peaks toimuma kahekümne neljandal märtsil. mulle on öeldud, et seda pole kinnitatud, nii et äh, võib-olla võiksite äh, äh, meile selle kinnituse saata võimalikult kiiresti, siis oleksime sellest väga tänulikud. ning muudatusettepanekute esitamise tähtaega on üheksateistkümnes märts. suur tänu, härra esimees kõigepealt äh, ma arvan, et äh, loomulikult äh, väga palju erinevaid arvamusi kuulsime, aga kui me püüame ühise nimetaja leida ja peaksime ütlema, et meie positsioonid ei ole niivõrd erinevates kohtades asutsevad, ma arvan, et me peame küll paari punkti üle läbi rääkima, aga samas optimismiks on põhjus, et lahendamata asjad saavad lahenduse nüüd, äh, kuna aeg on napp, siis võib-olla ma keskenduksin äh, konkreetsematele küsimustele. härra Mankar rääkis äh, inflatsiooni määrast, millest me peame lähtuma? meie parlamendi kohustuste osas on kaks koma kaks protsenti praegu hinnakasvu, ütleme siis äh, palgad, äh, hüvitised äh, parlamendiliikmetele ning kulutused nii Luksemburgis kui Brüsselis. nii et see on see hinnakasv, millest me peame lähtuma ka eelarve arvutamisel. proua Kressle küsis, kas me saaksime personaliküsimuste arenguid organigrammis veel korralikumalt vaadata see on meil olemas, äh, aga kui on täpsemaid küsimusi, siis vastame neile hea meelega. härra Fernandes äh, tunnustas äh, selle ettepaneku eest meid kõigepealt, suur tänu selle eest, ja ta väga õigesti viitas ka sellele, et kõige kallim on tavaliselt kehv seadusandlus, nii et kui parlament looks seadusi halvasti, siis see läheks kõige rohkem maksma ja me ei ole praegu äh, seadusandluse rakendamise kontrolli osas kõige tõhusamad, seda on vaja teha paremini äh, ja ma arvan, et äh, koos raportööriga saame teha ka siin mitmeid ettepanekuid, kus seda järelevalvet ja kontrolli tugevdada. härra Sarvamaa rääkis turvalisusest, toetas meie ettepanekut ja viitas ka sellele, et koduriigi assistentide küsimus tuleb lubi alla võtta Äh, loomulikult äh, kõik, härra Valli, äh, kõiki asju ei saa kirja panda statuuti või põhikirja. viimase mandaadi jooksul me sellest rääkisime. härra esimees juba viitas sellele, et neljakümnelt tunnilt läksime neljakümne kahe tunnisele nädalale üle kuuskümmend kuus aastat pensionieaks osaliselt ja olenevalt muidugi, kuidas neid äh, reegleid äh, siin rakendada, siis äh, ametnike kohta võib öelda, et AD kaheteistkümne juures lõpeb karjäär ära, kui nüüd eraldi näiteks üks osakonnajuhataja või üksuse juhataja tal on eriline vastutus, siis AD kaheteistkümne jooksul, juures lõpeb see ära vanasti oli süsteem, kus tuli automaatselt KD kolmteist ja neliteist, mis on eriti kallid loomulikult äh, astmed, äh, see mõjutab ka väga oluliselt pensionisüsteemi ja see automaatne mm, edutus kolmeteistkümnendale, neljateistkümnendale tasandile on ära lõpetatud. nii et äh, siin äh, vahendid on muidugi piiratud, äh, sellepärast et äh, väga vähe on nii kõrge taseme ametnikke, aga kumulatiivne efekt aastate jooksul ja ka mõjud pensionile on väga olulised, nii et see meede võimaldab meil kulude kasvu pidurdada, kui seda konkreetselt rakendatakse ja ma võin öelda, et tänaseni ei ole keegi nõuniku staatusesse jõudnud, et ta saaks üle AD kaheteistkümnenda läve veel edutatud kolmeteistkümnendale või neljateistkümnendale. nii et me väga konkreetselt äh, äh, neid reegleid rakendame ja äh, ilmselt siin paar erandit tuleb, aga selliseid erandeid ei tule massiliselt ja mitte sellisel puhul, et see kulude kasvu pidur ära kaoks. et see on meie statuudis küll üks meede, aga see väga oluliselt mõjutab kindlasti meie kulusid aja jooksul. härra Tarand viitas veel korra parlamentaariumile. me parlamentaariumi diskussiooni juba äh, siin pidasime. Äh, küsimused tekkisid, kui mõistlik see on ja ma arvan, et väga vähesed ütleksid praegu, et see oli halb mõte. Äh, me oleme oma kolmesaja viiekümne tuhande külastajaga aastas number kaks atraktsioon Brüsselis praegu. me oleme jõudnud ka oma piiridele Äh, kus me võime öelda, et see oleks mõistlik äh, investeering ja instrument äh, liikmesriikides, see oleks kulutõhus, sellepärast et see on ühekordne investeering, aga selle jaoks on vaja suurepärast kohta. Unter den Linden muidugi Berliinis oleks selline suurepärane asukoht küll. kaks protsenti, härra Koivil ütle-, härra Koivil ütles, võiks olla see kasvuprotsent assistentide osas ütles ta aga, et äh, võiks olla akrediteeritud assistentidele Brüsselis mingi äh, miinimumpalgatase äh,. juhatus peab sellest rääkima. härra Kristoforu äh, viitas sellele, et väga oluline on see, et äh, seda raha, mis meie käsutusel on, antakse välja ka mõistlikult, jah, korrektselt ja õigete asjade jaoks. et kaks tuhat kolmteist seetõttu olime me praegu sellel aastal olukorras, kus äh, kontrollikoda ei ole meile midagi ette heitnud, vähemalt meie professionaalsed audiitorid on positiivsele järeldusele tulnud meie äh, kulude ja kasutuse osas. Äh, Rumeenia kolleeg viitas olukorrale Rumeenias ja ka sellele, et koduriigi assistentide ähm, palgapiir on liiga äh, karm äh, alla tuhande euro bruto, bruto, mina jagan seda arvamust, juhatuses ka räägiti sellest, sest seda äh, kvalifikatsiooni, mida me ootame nendelt inimestelt, see nõuab teatud palgataset, aga tulevikus peaks olema see paindlikum, see raha kasutamine, sellepärast et see on praegu liiga diskrimineeriv teatud äh, parlamendiliikmetele. Äh, viitasin siin juba siin edutamisastmetele AD kaksteist on maksimum, nagu ma ütlesin, siin kulude kasvu oleme väga oluliselt äh, pidurdanud. just aja jooksul on see väga oluline, sest et see reegel mõjutab igal aastal rohkemaid inimesi. Euroopa ajaloomaja meie aasta eelarve on kokku lepitud eelarvekomisjoniga. kaks tuhat üksteist või kaks tuhat kaksteist lepiti see kokku minu arust. sellest me peame kinna, kinni. Need investeeringud ei ole lisakulud mitte, sest kõik Euroopa ajaloomaja ametniku kohad võeti teistest kohtadest, me ei ole lisaametniku kohti loonud sinna äh, vaid selle asemel oleme me eh, kasutanud teistest allikatest eh, inimesi, nii et Euroopa ajaloomaia ametnikke tööle panna. nii et need iga-aastased kulud ei ole lisakulud ja pigem hinnatakse neid üle. väga oluline on loomulikult eh, järgmise aasta kulutuste osas, mis saab hoonetega ja juhatus tegeleb meie keskpika äh, hoonete strateegiaga äh, äh, töörühm härra Viljandi juhtimisel on teinud siin ettepanekuid ning me saame kokku panna konkreetsed arvutused hoonete kulude osas järgmiste aastate prognoosid. pensionitesse puudutavalt jah, meil on teatud kohustused. komisjon võttis üle äh, liikmete pensionikohustused, aga varased äh, varajasem äh, vabatahtlikkuse alusel makstud pension, selles osas peab kindlasti veel konkreetselt kokku leppima. leppisin kokku härra raportööriga äh, käesoleval kolmapäeval äh, aja kohtumiseks, äh, ka asepresidendid on seal kohal ja siis vaatame täpselt ajakava, millal ja kus teatud kohtumised aset leiavad si. Notre... suur tänu. ma nüüd annaksin sõna meie raportöörile, kes võtab kokku selle väga huvitava arvamuste vahetuse, valgustava arvamuste vahetuse. suur tänu, härra esimees ma teen väga-väga lühidalt, sellepärast et härra peasekretär äh, nägi vaeva ja vastas peaaegu kõikidele küsimustele, mille komisjoni liikmed esitasid. nüüd see arutelu, äh, ma teen sellest kolm järeldust. kõigepealt äh, arvan ma, et me ei peaks vastandama eelarvekomisjoni ja juhatust omavahel, et justkui oleksid selliseid, kes tahavad, et äh, on need, kes tahavad, et parlament oleks oma ülesannete kur-, kõrgusel, arvestades Lissaboni lepingut, ja siis nendeks, kes ei taha seda. ma arvan, et me kõik tahame teenida Lissaboni lepingut äh, ja et äh, sellega me arvame, arvatavasti saame ületada mitmedki probleemid teiseks, ähm, enamus seisukohti siiski on konsensuslikud. ma rõhutan sellele, et enne kui me läheme nendele läbirääkimistele, on mul vaja teada, millest me üldse räägime, sellepärast et härra esimees, me läheme ju juhatusega läbirääkimistele niipea, kui kuupäev on paigas. ma tahaksin teada, et kas need suured prioriteedid, mis on paika pandud, ja kas need arvud, mille mina olen äh, välja pakkunud, äh, lähevad omavahel kokku ja on äh, allaneelatavad meie komisjoni jaoks, teen lühidalt. me seadsime täna prioriteedid ja eesmärgid, ma ei öelnud mitte midagi kokkuhoiu kohta, mitte ühtegi sõna. ma ei teinud ühtegi ettepanekut, et me peaksime oma kulusid kokku hoidma me rääkisime prioriteetidest, milles nähakse ette eelarve kasv ja loomulikult on vaja kokku hoida ja ma selgitan seda lühidalt, kui te olete nõus selle ettepaneku, mis ma teen, et jooksvad kulud jäävad alla ühe koma üheksa protsendi, peasekretäri ettepanek on kolm koma null üheksa protsenti, siis jääb meil kakskümmend üks miljonit eurot kokkuhoiuks. see on kõik väga mehaaniline. see kakskümmend üks miljonit võiks äh, suunata nendeks asjades, mis on ette nähtud praegu äh, peasekretäri eelarvestamises, küberjulgeolek ja hoonete turvalisus ja nii edasi. Äh, ja isegi kui need summad võtta sealt maha, siis jääb viisteist miljonit eurot veel, ähm, mis tuleb kokku hoida me oleme praegu sellises olukorras ja ma ütlen seda väga siiralt ja rahulikult, mida kui me läheme sellest, kui me lähtume sellest ettepanekust, mina teen, mida rohkem me suurendame seda nimelt sekretäriaadi toetust, siis siis me peame teadma, millise suuruse ette on näinud siin peasekretär, me peame teadma seda, sest et see tuleb äh, siis äh, lisada sellele kokkuhoiule, mis me oleme juba praegu ette näinud, see on väga oluline küsimus Äh, läbirääkimistel. ma eeldan, et teistes küsimustes me jõuame kokkuleppele. väga oluline küsimus on see, kui palju tõstetakse sekretäriaadi toetust. kui me jääme üks koma üheksa, ühe koma üheksa protsendi juurde, siis äh, tuleb kuskil mujal kokku hoida, kui te seal tõstate neid summasid. see ei ole mingisugune imetegemine, mis me siin teeme, vaid matemaatika me peame kõik üritama, Euroopa Parlamendi delegatsioone, enne kui me läheme juhatusega läbirääkimistele, tegema ettepanekuid kokkuhoiu osas, mis on vajalik, kui me tahame jääda sellesse raami, mis me oleme välja pakkunud. mida rohkem tõstetakse sekretäriaadi toetust, seda rohkem tuleb äh, äh, kustutada töökohti. see on nii lihtsalt ja kahekümne ühest miljonist ma võtsin ära juba selle seitse miljonit, mis minu meelest tuleb suunata eh, sellesse lisaeelarvesse, erakorralisse eelarvesse ja seitse, viisteist miljonit jääb siis veel üle, mis tuleks kokku võtta, kokku hoida, kui me tahame jääda ühe koma üheksa protsendi juurde, ma tahaksin, et me oleksime vastutustundlikud. ma olen täiesti veendunud, et me jõuame kokkuleppele, selles ei ole minu meelest kõhklustki, aga siiski me peaksime eh, teadma, Äh, kaubategemise põhialustest selles mõttes. aitäh, härra raportöör! nii palju siis Euroopa Parlamendi eelarvest kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks praegu. me tuleme selle asja juurde tagasi koordinaatorite kohtumisel, mis leiab aset äh, täna kohe pärast seda kohtumist ja ma tahaksin, et me üsna kiiresti saaksime teada ka, millal on siis selle lepituskomisjoni eelkoosolek äh, juhatusega, sest et äh, esimene suunav hääletus peaks toimuma kuueteistkümnendal aprillil äh, meie komisjonis, eelarvekomisjonis ja kahekümne seitsmendal aprillil peaksime me vastu võtma esialgset hinnangute eelnõu ja kahekümne kaheksandal siis lõpphääletus ja täiskokku peaks asi jõudma aprilli lõpus. nii et tõesti ähm, äh, aega meil eriti ei ole, kuueteistkümnendal aprillil peame juba midagi ütlema ja ma loodaksin, et see eellepitus äh, leiaks ikkagi aset üsna pea et meil oleks ka võimalus üldse oma seisukohti ühtlustada, kui peaks olema, et erisused, erinevused on väga suured ja lahkhelid. nii, suur tänu meie küllatulnutele, suur tänu, et aega leidsite, suur tänu tänaste seisukohtade, seisukohavõttude eest, need on meie jaoks väga olulised need heidavad valgust selle eelarve ettevalmistamisele. suur tänu asepresidentidele, suur tänu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 ja hakkame nüüd rääkima kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teisest paranduseelarvest. Äh, ja see puudutab siis mitmeastmast finantsraamistikku ning äh, see on härra Albrechti raport ja annan nüüd sõna proua Kordiassavalile. aitäh, esimees. me oleme väga päevakorrast maha jäänud, nii et äh, ma ütlen ainult kaks sõna. see on seotud finantsraamistikuga, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teise paranduseelarvega ning äh, äh, selle käivit-, äh, sellega on seotud paljude, paljude fondide poolt toostatud projektide ellukäivitamine ning siin on üks lõik selles ettepanekus, mille kohta mille kollis ütleme, et oleme täiesti nõus sellega, et kogu mitte kasutatud raha läheks üle kahe tuhande viieteistkümnendasse aastasse, et me saaks eh, finantsraamistiku maksimaalselt ära kasutada, kuid eh, me väljendame oma muret, mis on aina suurem eh, just nimelt maksete küsimuses, just nimelt sellepärast, et maksed aina hilinevad ja see mõjutab nii kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kui edasisi eelarveid, aitäh! suur tänu, proua raportöör, kas keegi soovib sõna võtta? Si. keegi ei soovi sõna võtta, jah, siiski. Thank you, chairman um,. Very briefly on behalf of suur tänu. lühidalt oma fraktsiooni nimel ütlen, et uh, loomulikult äh, me tunnustame äh, komisjoni otsust äh, suunata ümber vahendid, mis on mitmeaastase finantsraamistiku järgi ka nende kohustus. tahaksin juhat-, juhtida teie tähelepanu maksete korrale, eriti pikaajaliselt, ja teine murepunkt on seotud kulukohustuste riskiga. loomulikult äh, kuna operatsioonilised programmid äh, liikmesriikide poolt võeti hiljem vastu, kaheteistkümne viieteist, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kulukohustused on peaaegu topelt suured ja ma näen siin äh, väga olulist mõju tõukefondidele, ma arvan, et komisjon võiks olla oma lähenemises äh, paindlikum, nii et kulukohustused, mida ei ole vajalikud, ei tekiks <coughs> Oui, euh, merci, president. Albrecht, ah, <coughs> aitäh, härra esimees. ma tahaksin rõhutada, et meil on kaks paralleelmenetlust, seda on alguses väga oluline mainida. üks menetlus puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve muutmist ja paralleelselt, siin tekstis on see ka kirjas, vaatame me üle mitmeaastast finantsraamistikku Äh, ja teeme seda paralleelselt. ma arvan, et formaalselt on see küll lahku löödud, aga äh, lõpuks on see ikkagi kaks asja, mis üksteist täiendavad. miks? Äh, kuna see on mitmeaastases finantsraamistikus, finantsraamistiku määruses, siis on võimalik need kulukohustused üle viia, kui äh, Äh, tegevusprogrammid on valmis, meil on kolm gruppi, ühed, mis on valmis, äh, siis peaaegu valmis, äh, mis lähevad üle kaks tuhat viisteist aastasse automaatselt ja need, mis ei ole valmis. kui me seda praegu ei otsusta, siis ei ole küsimus ainult aastas kaks tuhat viisteist, vaid nendes operatsiooniprogrammides, sellepärast et N pluss kolm on väga oluline reegel. küsimus on selles, kust kohast see alguse saab ma arvan, et mitmeaastase finantsraamistiku äh, muutus ei ole oluline mitte ainult kaks tuhat viisteist äh, jaoks, vaid ka kaks tuhat kuusteist ja seitseteist jaoks, olenevalt sellest, millisest fondist konkreetselt me räägime. me proovime praegu vaadata seda, mis on ette pandud nüüd, paralleelselt teeme mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamist ning äh, püüame toetada erinevate poliitikate rakendamist sellel perioodil ma ei saa öelda, et me oleme süüdi ja me ei tee mitte midagi, vaid lihtsalt me peaksime ikkagi seda protsessi toetama. aitäh teile. tegemist on erakorralise olukorraga. me kõik soovime et stimuleerida investeeringuid, et investeeringud osaleksid äh, majanduskasvust ning mitmeaastane raamistik, mis võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus. ta, viga oligi võib-olla selles, et ta pisut hilja vastu võeti, kuid äh, mille kokkupanemiseks läks aast-, vast- praktiliselt poolteist aastat, kõik reeglid äh, saaks äh, paika. see näitab, kui inertselt toimib Euroopa Liit. peaksime selle vastu reageerima ning peame väljendama ka eh, soovi, et kõik see, mida pole kasutama hakatud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, et seda kasutatakse nii-öelda topelt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, sest paradoksaalselt eh, kui nüüd soovitakse eh, käivitada Junckeri plaani, et stimuleerida investeeringuid, Ehm, oleks olu-, ei ole võimalik, et äh, mitmeaastast finantsraamistiku kasutusele võtmiseks läheb nii kaua aega, kas teil raportöör on, proua raportöör on veel midagi lisada, ei? Mm. niisiis, muudatusettepanekud kõige hiljem saab esitada kahekümne viiendal märtsil ning eelarvekomisjon võtab sõna äh, kuueteistkümnendal aprillil ning kahekümne üheksandal aprillil oleme me täiskogus, et parandus äh, eelarve number kaks hääletusele panna ning äh, nüüd äh, tuleme siis äh, globaliseerimisega kohanemise fondi juurde ja EGF-i küsimus ning raportöör on härra Dünanu. tegemist on tõepoolest globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmises Äh, sest äh, kui tegemist on kohe tuhande kolmesaja üheksakümne viie töötajaga, kes ta ähvardab vallandamine, probleem sai alguse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, tegemist äh, oli Judisi järele suuruselt teise sellealase ettevõtmi ettevõttega ning neid, nad opereerisid üle kolme tuhande viiesaja sõidukiga päevas ning Äh, ning äh, peab ütlema, et käive selliste ettevõtete jaoks Euroopa Liidus vähenes kolmteist koma seitse protsenti sel ajal ja Prantsusmaa jaoks kakskümmend üks protsenti. ja tõepoolest äh, paralleelselt käisid sel ajal ka aina kasvavad kulud, palkade, kütuse ja muud sellised kulud tähendas seda, et ettevõte oli sunnitud, eh, eh, sunnitud enda maksujõuetuse välja eh, kuulutama kuuendal mail kaks tuhat neliteist. <coughs> võttes arvesse, et see pankrotimenetlus <coughs> Eh, üks teine ettevõte võttis siis üle eh, kaks tuhat seitse töötajat, teistel aga ei suudetud abi osutada. Eh, kaks tuhat kolmteist üritasid leida mingisuguse muu tegevuse tänu globaliseerumisele tegeleva mm, fondi abile ja praegusel hetkel eh, on eelkõige seda operatsiooni finantseerinud tööministeerium. tänan, kes soovib sõna võtta. keegi ei soovi sõna võtta. suur tänu teile selle eh, ettekande eest, härra Tõnenud eh, ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas märts ja eelarvekomisjonis toimub hääletus esimesel aprillil kolmekümne esimesel märtsil nimelt toimub meil seminar ning viieteistkümnendal aprillil Äh, väik-, minitäiskogul äh, toimub hääletus. ning äh, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, siis on meil finantseerimistingimuste muutmisprotsess noorte äh, tööpuuduse vähendamiseks. kui te mäletate, see sai alguse kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja samas oli sellega seotud äärmiselt äh, põhjalik äh, menetluse muutus, sest äh, esialgsete eelmaksetega see piir oli üks protsent, see kokkuvõttes üks koma viis protsenti ja äh, see puudutas siis äh, finantsabi saavaid äh, liikmesriike. ettepanek on esialgsed eelmaksed viia kolmekümne protsendini, mis on märkimisväärne kasv ja tingimusel, et liikmesriik, asjasse puutuv liikmesriik võiks äh, vähemalt äh, viiskümmend protsenti äh, kuludest esimese kaheteist kuu jooksul katta ise. see on oluline selleks, et äh, liikmesriigid üritaksid protsessi kiirendada. nõukogu oli see, kes seda soovi esialgselt väljendas. Te mõtlesite võib-olla et võtame, saame raporti esitada alus, artikli aluseks võtta artiklit viiskümmend kolm, mis puudutas kaasvastutust ning minupoolsed tähelepanekud ütlevad siis, et selleks, et see meede toimiks tõeliselt asjasse puutuvates riikides, on oluline, et viimased viiks läbi olulisi struktuurireforme. muuhulgas leian ka seda, et võiksime ka äh, julgustada suuremat mobiilsust, kus näiteks mõnes liikmesriigis on väga kõrge äh, töötuse määr. Äh, eriti noorte töötuse määr on kakskümmend viis protsenti. kui selles piirkonnas on näiteks töökohtade puudus, siis oleks mõistlik soovitada noortele, et nad äh, üritaks liikuda piirkondadesse, kus äh, töö leidmise võimalus on märkimisväärselt kõrgem. selles äh, osas sooviksin ka selle teatise osas teile öelda, et soovin, et võiksime pilootprojekti käivitada õppimise ja koolituse kohta Euroopas Euroopas näiteks üliõpilaste jaoks on Erasmusega väga äh, palju edasi mindud, on erinevaid äh, võimalusi ka õpipoiste jaoks, kes äh, on mobiilsusprogrammi liikmed, kes näiteks mõneks nädalaks liiguvad äh, teistesse piirkondadesse, soovituslik oleks, et nad äh, läheks äh, vähemalt aastaks äh, ja üritaks kohaneda riigis, kust nad ise siis pärit ei ole, kus nend-, kus majandus on konkurentsivõimelisem. see on hea võimalus noorte tööhõivet suurendada ning need riigid, kes on õpipoiste programmi liikmed, et nad annaks liikmes, neile noortele võimaluse eh, tööturule ligi pääseda ja neil on see võimalus igatahes suurem, kes eh, praegusel hetkel ei ole võimelised eh, seda tegema, kes ei ole võimelised õpipoiste programmiga tegelema ning kes sooviks nüüd sõna võtta, minu poolt on see kõik sellel teemal. mulle, ma ei näe sõnasoovijaid ning äh, täpsustuseks sooviksin teile öelda, et muudatusettepanekud tuleb hiljemalt esitada seitsmeteistkümnendaks märtsiks ning kahekümne neljandal märtsil äh, ja hääletus toimub esimesel aprillil ja kuueteistkümnendal aprillil. tööhõivekomisjon, kes äh, sellega põhiliselt tegeleb, hakkab hääletama proua Nii Riada koostas oma algatusraporti VKE-de säästva kasvu võimaluste kohta. raportööri täna pole siin ning äh, kuue fraktsioon pidi asendaja leidma. kas äh, on keegi, kes proua Nii Riadat asendab? igatahes raportöör palub, et äh, arutelupunkt jääks lahtiseks. Äh, et äh, anda kõigile neile, kellel on oma arvamus välja öelda, et see, nad seda teeksid alates tänasest, te olete nüüd raportiga tuttavad. kes soovib sõna? ma ei näe, et keegi sõna sooviks. muudatusettepanekud tuleb esitada üheksateistkümnendaks märtsiks, hääletus toimub esimesel aprillil. härra Torvalds, palun. suur tänu, esimees. me arvame, et mõningad äh, sõnastused äh, selles raportis on veidi äh, hägusad, pehmelt öeldes, ja me oleme äh, võtnud tema bürooga ühendust selleks, et need sõnastused oleksid siduvamad ja et nad ütleksid ka konkreetselt nende probleemide kohta midagi ja loodetavasti siis nii saabki olema. kellel pole mikrofoni? eelarvekomisjonis toimub hääletus esimesel aprillil ning äh, ITRE komisjon hääletab neljateistkümnendal aprillil. härra Denanu, te, te valmistasite ette investeerimise töökohtadesse, majanduskasvu, majandusliku, sotsiaalse territoriaalse ühtekuuluvuse edendamise liidus. suur tänu, härra esimees, ma olen selle raporti raportöör, sellepärast et äh, ma olen ise olnud kohalikul tasandil tegev ja tean, kui oluline on tõukefondide roll äh, meie piirkondades. see on oluline Euroopa ühtekuuluvuse jaoks, äh, majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks see on oluline ka töökohtade osas ja tõesti regionaalarengu fondita ja sotsiaalfondita oleks skp ilmselt langenud palju järsemalt, kui see seda on teinud ja tööpuuduse määrad oleksid palju kõrgemal, kui nad seda täna on. ja Äh, loomulikult äh, alati on äh, probleeme sellega, et võetud kulukohustused ja väljamaksmise aja vahel on suured lõhed ja see ainult probleeme muidugi suurendab, aga meie ühtekuuluvuspoliitika on tänaseks ümber kujundatud ja see on väga kena, on suunatud siis pilt pilk uutele valdkondadele ja toetatakse siis ühelt poolt teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni, haridust loomulikult äh, ja madaliku süsinikusisaldusega äh, majandust ja tööpuuduse vastaseid äh, meetmeid. VKE-de jaoks on see ka kõik väga oluline, sest VKE-d peavad ka tulevikus Euroopas majandus- ja sotsiaalse arengu puhul suurt rolli mängima tegemist on uue ühtekuuluvuspoliitikaga, mis äh, rõhub äh, nimelt kolmele S-ile, nimelt äh, strateegia, mis oleks intelligentne ja mõistlik ja minu enda piirkonnas Prantsusmaal on sellest väga palju olnud kasu. Nad on selle seal kohalikul tasandil arvesse võtnud ja on üritanud leida kõige paremad lahendused oma piirkonna jaoks ja see on kõige lahendus ja lisaks sellele Euroopa Liit äh, ja meile seatud eesmärgid on täiesti kohased, nimelt eemaldada territoriaalsed ja sotsiaalsed lõhed regioonide vahel ja tõsi see on, et vähem arenenud piirkonnad on täiesti ära teeninud äh, lisatoetuse, see on väga-väga vajalik ja lisaks siis need üleminekupiirkonnad, need on siis piirkonnad, kes ei ole veel täna äh, Äh, arengu tippfaasi jõudnud, kuid kes peavad ka saama mingisugust toetust. ja veel on oluline punkt see, et äh, nende fondide tulevik peaks keskenduma siis investeeringutesse, investeeringutele ja välja on arendatud äh, väga huvitav strateegia, kus äh, peaks siis just nimelt investeeringuid eelistama ja neid kontsentreerima teatud äh, konkreetsete prioriteetide taha, millest ma hetk tagasi rääkisin. ja tuleks ka mõõta nende poliitikate edukust, see on minu meelest väga oluline, poliitikate mõju tulebki mõõta ja ühtekuuluvuspoliitikat ka, eriti meie linnades täna, kellel on neid vahendeid eriti vaja, aga loomulikult äh, kõikide partnerite jaoks, kes on äh, huvitatud ähm, territoriaalsest arengust ja sotsiaalsetest küsimustest. kakskümmend kaheksa partnerluskokkulepet on esitatud komisjonile, sada viiskümmend operatiivkava, läbirääkimised käivad, äh, aga üldiselt vist äh, tundub äh, see kõik olema väga positiivne, need programmid on äh, meie äh, soovide kõrgusel, minu arvamus keskendub järgmistele punktidele, on väga oluline, et Jean-Claude Junckeri investeeringute kava öö, oleks lisandväärtust öö, toov öö, ja teine osa minu as-, arvamuse on see, et eelarvekomisjon öö, on pidevalt rääkinud sellest, et äh, välja maksmata arvete hulk on väga suur. me nõuame seda, et äh, see lõpuks ometigi leiaks lahenduse ja et äh, nõukogu ei jääks nende lubaduste juurde, mis nad on antud, andnud selles vallas ja nüüd kogu meie investeerimisfondide äh, Äh, struktuur kui selline on väga oluline, et meie ressursse keskendu-, keskendaksime oma ressursse valitud hulgale prioriteedile. prioriteedidel ei tohi unustada, et piirkonniti on Euroopa väga erinev, meil on mägised piirkonnad, rannikupiirkonnad, vajadused on väga erinevused ja mingisugunegi paindlikkus peaks olema sees nendes äh, kavades selleks, et regioonid saaksid neid tõukefonde ka tõsi te, tegelikult rakendada ja kasutada. ja veel ma tahaksin rõhutada seda, et äh, makromajanduslikud tingimused äh, selle kriteeriumi sisse toomine on täiesti väljakannatamatu, sest et regioonid ei vastuta makromajanduslike tingimuste, tingimuslikkuse eest ja äh, me peaksime täna selgelt välja ütlema seda, et äh, seda ei tohiks lubada tõukefondide puhul. mulle tundub äh, see väga-väga oluline punkt olevat. Äh, see, et praegu vaadatakse üle mitmed meie poliitikad, peaks olema meil võimalus ka Euroopa ühendamise rahastu näiteks on ühele vaadatud, et meil peaks olema võimalus kuidagi seda makseeraldiste ja kulukohustuste lõhet parandada ja loomulikult äh, see on kõik väga-väga oluline projektide elluviimiseks ja suur tänu ja vastan loomulikult teie küsimustele. suur tänu, härra Denano. Äh, kas kellelgi on märkuseid selle kõige kohta? härra Fernandes. teen kiiresti väga oluline on see, et äh, ühtekuuluvuspoliitika operatsioonilised programmid äh, juba arutelude käigus kokku lepitaks, et nende hindamine äh, teha, tehtaks samuti, et mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustused oleksid selleks ette nähtud, nii et operatsioonilised programmid ka rakendatud saavad. nii et ei teki mingisuguseid viivitusi, mingisuguseid kahtlusi, kõik, mis on ette nähtud, makstakse õigeaegselt välja äh, ühtekuuluvuspoliitika on juba praegu vahend, mis ei ole äh, mitte ainult taristu äh, rahastamiseks, äh, vaid mis toetab ka ettevõtteid, ettevõtteid, kes on innovatiivsed, toetavad nutikat kasvu, sellepärast et loomulikult töökohtade loomisega ja ettevõtlusega on seotud ühtekuuluvus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, im Namen mein- suur tänu, härra esimees, oma äh, fraktsiooni nimel, ütleb proua, tahaksin ma tänada raportööri, mis läheb väga selgelt äh, õiges suunas ja on väga hea diskussiooni alus. me oleme eriti just nõus sellega, kuivõrd oluline on ühtekuuluvuspoliitika vahendid kriisi ajal ning avaliku investeeringu toetajana kui me räägime siin äh, maksete lõhest ning äh, makromajanduslikust tingimuslikkuses, äh, siis nende aspektidega me oleme täiesti nõus. roheliste fraktsioonina oleme me lisaks seadnud mõned raskuskeskmed, mis meile on olulised ning mida me ka oma muudatusettepanekutes rõhutame. esiteks partnerlusprintsiibi rõhutamine ühtekuuluvuspoliitikas ehk siis kohalike eh, ametivõimude vabakonna ja teiste kaasamine struktuursete meetmete ellurakendamisse, see on tõukefondide puhul väga oluline ja praegu, kui me räägime siin paremast investeeringute kava rakendamisest, no sellist partnerlusprintsiipi peaks kindlasti mainima meie fraktsioon arvab, et oluline on ka rõhutada seda, kui oluline on rohelised töökohad ja roheline majandus äh, tõukevahendites me teame, et regionaalfondi vahenditest on teatud protsent eh, ette nähtud eh, raha kulutada kliimakaitse eh, projektides, siin peaks olema sektoraalsed kvoodid ja oluline oleks siin mainida ka, nii nagu Kontrollkoda on rõhutanud, rohkem pädevuste ülesehitust, rohkem läbipaistvust ning korruptsioonivastane võitlus, need on kõik väga tähtsad. teeme muudatusettepanekud, nagu öeldud, aga üldiselt on raport õiges suunas minemas, aitäh! suur tänu! Äh, härra Omarži, äh, suur tänu, härra esimees, meie fraktsiooni nimel äh, ma tahaksin tunnustust avaldada kolleegi poolt tehtud tööle, härra Tänano no,, Te tegite alati väga suure töö ja mõned märkused, kui lubate. me eelmine kord mandaadi ajal rääkisime kogu seadusandlusest, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat eh, ja ühtekuuluvusfondid on selleks, et stabiliseerida olukorda aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, ja näiteks eh, makromajanduslike tingimuslik-, makromajandusliku tingimuslikkuse osas me näiteks tõukefondide puhul võtsime väga selged seisukohad ja me peame hakkama siis praegu just äh, hakkama töötama selle, selle kallal, mis saab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, sellega peab hakkama tegelema praegu, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika kuues aruanne näitab seda, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid äh, on äh, alates majanduskriisi mm, algusest aastast kaks tuhat kaheksa jäänud järjest rohkem ja rohkem täitmata ja mm, me peame mõtlema ka sellele, et, äh, et teinekord diskursus, mida kasutavad mõned poliitikud Euroopas, õõnestab oluliselt ühtekuuluvuspoliitika tulevikku Euroopas ja ometigi on see üks nendest poliitikatest, mis on Euroopas vägagi tähtis, kui mitte kõige tähtsam ja, ja see lihtsalt õõnestab ja öeldakse, et neid vahendeid ähm, kasutatakse valesti ja see ei aita kaasa. aga loomulikult investeeringute paketiga peavad tõukefondid käima koos, mis puudutab äh, väljamakseid, me oleme selle selgelt välja ütelnud, ähm, öelnud, seni ei ole mitte midagi veel äh, lahendatud, loodetavasti aastatel kuus tuhat kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist äh, olukord paraneb, aga tegelikult äh, on siiski näha seda, et äh, see lõhe ainult suureneb ja programmi perioodi lõpuks on jällegi samasugune olukord, kus on selge see, et, et seda asja enam kontrolli alla ei saa. ma sellega lõpetan, aeg on juba ammu käes lõpetamiseks. suur tänu, härra Tänanu no,, kas see oli selge? jah, täiesti arusaadav, kõik võtsid sõna nii, nagu ma arvasingi, et võiks võtta ja ootan siis muudatusettepanekut konkreetselt, lähme konkreetse asja juurde. härra esimees, teil ei ole mikrofoni. mikrofon kõnelejale, palun. ei tea, mida ütles äh, äh, härra esimees, aga härra Depree võtab sõna. Äh, teen väga lühidalt. järgmine päevakorrapunkt ilmselt arengu rahastamise kohta. Charles Görens vabandab, et ta ei saa täna osaleda kohtumisel äh, probleeme selle arvamusega eriti ei ole, tema arvamus äh, keskendub äh, eelarvekomisjoni pädevusvaldkonnale, ta äh, ei keskendu mitte millelegi muule. ja tooksin välja kolm punkti kõigepealt tehakse nõudmine, et kui vaadatakse läbi mitmeaastane finantsraamistik, tehakse vahearuanne, tuleb arvestada ka struktuurivajaduste tõusmisega, struktuursete vajaduste suurenemisega humanitaarabi valdkonnas, see on osa meie poliitikast. ja siis eelarve osas äh, tuleb humanitaarabi katastroofide puhul reageerida natukene kiiremini ja tuleb äh, tagada äh, tasakaal eelarvevahendite ja vajaduste vahel ja kolmandaks väga oluline on see, et arenguabi instrumendid on peamine arenguabi rahastamise viis Euroopas ja et kõik peaksid, kõik liikmesriigid peaksid jääma selle kohustuse juurde et, et null koma seitse protsenti SKP-st läheks arenguabi rahastamiseks kõikide liikmesriikide poolt, eh, nii palju sellest, härra esimees, ja ilmselt eh, erinevad, erinevad fraktsioonid saavad ilma igasuguste kõhklusteta toetada seda arvamust. suur tänu, härra Dupre, et eh, te asendasite härra Göransit, jah, null koma seitse protsenti SKP-st, see on väga hea eesmärk, aga arvestades eelarve piiranguid, praegu on liikmesriikidel väga raske sellest kohustusest kinni pidada. kuigi, kui need rahased oleks olemas, siis oleks ilmselt võimalik ka natukene vähendada rändevoogude hulka Euroopa suunas. suur tänu, läheme nüüd hääletuse juurde, me oleme lõpetanud äh, arutelud ja tegemist Äh, läheme siis kõigepealt globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi juurde. Mm, Attica Broadcasting Kreeka äh, härra Krüst, Krü-, Kürtsose raport, olete valmis? lõige seitse. kompromiss poolt. palun tõstke kätt. vastu. erapooletud. vastu võetud lõige kaheksa A, muudatusettepanek number kaks, poolt. aitäh, vastu. erapooletud, vastu võetud. kaheksa B, muudatusettepanek number kolm, poolt. vastu, erapooletud, see on vastu võetud. üheksa A raportöör toetab poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kuus poolt, vastu, erapooletud muudatusettepanek on vastu võetud. lõige üheksa. lõige, vabandust, muudatusettepanek seitse esimeses kompromissis tagatud. Äh, muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatusettepanek number üheksa poolt kõik vist hääletasid poolt, erapooletuid ei ole, vastu võetud ja nüüd kogu raport muudetud kujul, palun järgmisena elektrooniline hääletus. hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud. kakskümmend üheksa poolt, kolm häält vastu, vastu võetud. Läheme edasi üleilmastumisega kohanemise fond, Attika Publishing, raportööriks on härra Kristoforu. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitse, kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud kaheksa A muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. poolt, vastu, erapooletud muudatusettepanek number neli, poolt, vastu, erapooletud. kom-, muudatusettepanek viis on kaetud kompromissiga A, aga nüüd muudatusettepanek number kuus pöölt, poolt, vastu, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek number seitse, poolt, vastu, erapooletud muudatusettepanek number kaheksa poolt, vastu, erapooletud äh, neid ei ole ja nüüd kogu tekst muudetud kujul, palun, nimeline hääletus, hääletus on avatud. jõudsite kõik hääletada kolmkümmend poolthäält ja kolm vastuhäält. Läheme edasi järgmine raport, äh, ka üleilmastusega kogunemise fond, härra Denano soovis sõna veel. Äh, kolmkümmend häält ka poolt, mul hääletusmasin ei töötanud, nii et äh. aga üleilmastusega kogunemise fond, Lufthansa Tehnik, härra Negrescu muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu ma paluksin, et hääletame elektrooniliselt, nimeline hääletus, palun, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud, seitseteist poolt, kuusteist vastu. nii et tõesti, mul oli õigus, et ei saanudki täpselt aru. muudatusettepanek number kolm, poolt vastu tundub, et vastu võetud. erapooletud ka, vastu võetud. lõige number üks, muudatusettepanek number neli, poolt, vastu. kontroll. mida te soovite kontrollida? muudatusettepanekut number kolm me hääletasime. number kaks me hääletasime elektrooniliselt ja kolmandat tavaliselt ja enamus oli poolt. L'amendement numéro un vient à la fin. muudatusettepanek number üks tuleb alles täitsa lõpus. Un est à la fin voté en considérant. Ils ont tous voté. Ils ont voté. Ils ont voté. Excusez-moi, mais la, la, la, la liste de vote du groupe sotsiaal, sotsiaaldemokraatide hääletusnimekiri algab muudatusettepaneku number üks, ei kuulanud täpselt, äh, mida te ütlesite ja häälestasime valesti me toetame ka muudatusettepanekut number kaks, meie raportöör võeti vastu, vedas teil, ütleb härra esimees. Euh, muudatusettepanek kolm, te arvasite, et on kaks, jah? aga no igal juhul võeti ta vastu. muudatusettepanek neli võeti vastu, muudatusettepanek number viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number seitse, poolt, vastu, erapooletud, ei olegi neid. seitse B muudatusettepanek number kaheksa, poolt, vastu erapooletuid ka ei ole ja see on ka vastu võetud. kaheksa A muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletud. et see on vastu võetud. muudatusettepanek number üksteist, poolt, vastu er erapooletuid ka ei ole vastu võetud. muudatusettepanek äh, kaksteist, äh, raportöör toetab, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, äh, raportöör toetab, poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus on avatud. hääletus on suletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. kümme A muudatusettepanek neliteist poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. ja nüüd äh, põhjenduspunkt D muudatusettepanek number üks. raportöör ei toeta. poolt teate, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on avatud. hääletus on suletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud viisteist seitsmeteistkümne vastu ja kogu tekst muudetud kujul siiski ma ei taha sekkuda, aga kuivõrd me oleme eksinud kogu sellel hääletusel, ma paluksin, et te lubaksite meil kolmanda muudatusettepaneku uuesti hääletada, sest ma ei ole veendunud selles, mis tulemus on. no andke andeks, me lihtsalt eksisime, juhtub, oleme kõik inimesed. muudatusettepanek number kolm, see võeti vastu, mulle tundub võeti vastu, noh. ja kogu tekst muudetud kujul, nimeline hääletus terve tekst muudetud kujul, hääletus on avatud, jõudsite hääletada, siis ma sulgen hääletuse hääletus on suletud. kakskümmend kaheksa poolthäält, viis vastuhäält. proua Kardia Sabal, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve, siin on kolm raportit mis tähendab, need kolm üleilmastumist, üleilmastumise kohanemise fondi muutsid siis neid samu jagusid aga me läheme elektroonilise hääletuse juurde, esimene hääletus, hääletus on avatud. jõudsite hääletada. nüüd saite kõik hääletada, hääletus on suletud. kolmkümmend kolme vastu, need ülekanded on lubatud nüüd üle jäänud muud jaod, äh, siin ei ole taotlusi ja kinnisvarapoliitika osas ka mitte mitte. sellega on päevakord ammendatud, kas on muud, muid küsimusi kellelgi, mida esitada ei ole ja seega on meie istung läbi. kutsun üles, ma paluksin, et koordinaatorid jääksid saali, sellepärast et jätkub koordinaatorite koosolek. aitäh! Bon.